Good morning everybody, may I tere hommikust kõigile, lubage mul avada siis äh, väliskomisjoni istungi teine päev. täna hommikul on meil esimene päevakorrapunkt. Mm. arvamuste vahetus Jerzy Pomjanovskiga, see kohtumine toimub koostöös inimõiguste allkomisjoniga, härra Pomjanovski on Euroopa demokraatia rahastu tegevdirektor ja tema tutvustab meile siis selle rahastu kõige esimest aasta aruannet. kõigepealt äh, paar sõna sissejuhatuseks ka härra Pomjanovski kohta. enne kui temast sai rahastu tegevdirektor, oli ta härra Tuski valitsuses asevälisminister ning kaheksakümnendatel aastatel äh, tänaseks juba on möödunud kakskümmend viis aastat äh, Berliini müüri langemisest, aga kaheksakümnendatel oli ta siis demokraatliku opositsiooni üks eestvedajatest. hiljem oli ta ametnikuks äh, haridusministris ja välisministeeriumis Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika olid tema valdkonnad, siis sai temast suursaadik Jaapanis ning ta on teinud väga palju tööd ka ÜRO arenguprogrammiga ning majandus- ja koostööorganisatsioonis on ta olnud tegev ning äh, samuti äh, on kokku puutunud ka relvastatud konfliktide ja looduskatastroofi tagajärgede vastu võitlemisega ja kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa oli ta siis osaline Poola arengu poliitika koostamisel. meie tänase kohtumise eesmärgiks on anda ülevaade kõigepealt Euroopa demokraatia rahastu tegevusest, seda on Euroopa Parlament algusest peale toetanud, seda rahastut ning äh, tegemist on olnud ka paljuski Poola algatusega täiesti arusaadavatel põhjustel, nimelt et äh, nende eesmärgiks on siis levitada demokraatiat seal, kus ei ole veel täielikult juurdunud. arvestades seda, milline on olnud Poola äh, kogemus viimastel aastakümnetel, on see täiesti arusaadav eesmärk tegemist on liikmesriikide ja Euroopa Liidu ühisettevõtmisega ning Belgia seadusandlusele allutatud äh, sõltumatu organiga. Äh, tegemist on paindliku organisatsiooniga, mis äh, kõigest paari päeva jooksul võib avada rahastamiskanalid ja suunata neid vahendeid sinna, kus äh, Euroopa Liidul oleks seda raske teha, arvestades meie finantsraamistiku piiranguid ja protsesside keerukust. mis on olnud Euroopa demokraatia rahastu kes-, tegevuse keskmes, meie tegevuse keskmes on olnud, vabandust, nende tegevuse keskmes on olnud Euroopa lähinaabruspiirkond ja härra Pomjanovski on kõige parem valik ilmselt selle tegevdirektori kohale selleks, et järgida kodanikuühiskonna arengut ja demokraati-, demokraatia jõustamist nii meie idanaabruspiirkonnas, aga ka lõuna suunas ja härra Pomjanovski kindlasti räägib detailsemalt siis ise juba sellest, kuidas need vahendid, mis rahastul äh, olid äh, eelmisel aastal ähm, kättesaadaval, kuidas neid siis kasutati nii kirde kui ka lõuna suunas. nii, siis tuletan teile meelde, et meie mm, kolleegid inimõiguste allkomisjonist on meiega täna liitunud, härra Gšip ennekõike, kes on samuti Poolast pärit kolleeg ähm,, aitavad meil äh, parlamendis samuti saada ülevaade võib-olla parem äh, selle rahastu tegutsemisest, nimelt algatusraporti koostab äh, meie inimõiguste allkomisjon selle kohta, aga räägib härra Kšip sellest ära ilmselt ise, aga nüüd härra Pomjanovski. suur tänu, härra esimees, suur tänu väliskomisjonile, et andsite võimaluse meie rahastule tutvustada esimest aastaaruannet. suur au äh, siin esineda teie eest, aga see on ka minu kohustus meie põhikirja järgi nii et teie kutse annab mulle võimaluse oma kohustust täita. alustan äh, sellest, et äh, tahaksin kõigepealt Euroopa Parlamenti tänada ja eriti väliskomisjoni, aga muidugi äh, tänu kuulub kõikidele parlamendiliikmetele, te olete meid tugevalt ja pidevalt toetanud, ilma selle toetuseta oleks meie rahastul ilmselt olnud palju raskem ennast luua ettevalmistavas töös on igas äh, samm, igal sammul Euroopa Parlamendi hääl olnud äh, kõlav, äh, te olete nõudnud konkreetseid samme ning olete eemaldanud ka mõningaid väga olulisi bürokraatlikke, kuid ka poliitilisi takistusi, nii et parlamendi roll on meie rahastu puhul väga-väga tähtis ja see roll on ka peegeldust leidnud äh, meie rahastu struktuurides, nimelt äh, Elmar Brokk äh, on juhatuse esimees ja nõukogu esimees on Lambsdorff. meie nõukogus on üheksa parlamendiliiget, kakskümmend kaheksa liikmesriigi esindajat samuti demok- euroopa demokraatia rahastu on selles mõttes väga väga erakordne organ Te olete kõik äh, saanud selle aastaaruande välja trükitud äh, versiooni, kuid äh, tooksin paari sõnaga välja kõige olulisemad punktid. otsus luua see rahastu langetati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on rahvusvahelisel areenil toimunud traagilised muutused ja meie fookus on tagasi pöördunud nii-öelda geopoliitilistesse mängudesse see uus kontekst tähendab seda, et meie rahastu tegutsemine on poliitilises mõttes tähtsam kui kunagi varem ja loomulikult ka delikaatsem. selle rahastu loomises tuleb näha uut trendi meie naabruspoliitikas, idanaabruspoliitikas, see muudab täiesti paradigmat riigipõhisest lähenemisest keskkonna, vabandust, ühiskonnapõhiseks lähenemiseks, mis keskendub konkreetsetele kontaktidele kõikidele, kõikide partneritega selles piirkonnas, selle asemel, et keskendutakse ainult valitsusorganitele demokraatia rahastu on täitnud ootuseid me käivitasime oma töö juulis kaks tuhat kolmteist ja paari kuu jooksul sai meist väga kiiresti täisvõimeline grante väljastav rahastu. üle kahe tuhande taotluse ehitati, esitati, sada kakskümmend granti on tänaseks eraldatud tasakaal ida ja lõuna naabruskonna vahel aruandeperioodi jooksul on väga hästi ka äh, välja toodud eh, lehekülg üheksateist, eh, seal on graafik selle kohta. mis nüüd puudutab taotlusi, mis meie juurde jõuab eh, ja nende mahtu, kõige rohkem on taotlusi esitatud na-, idanaabruspiirkonnast, aga kui me vaatame grantide suurust, siis äh, nii-öelda kallimad on meie jaoks grandid, mis suunatakse lõunapartneritele äh,, see on iseenesest üsna huvitav fenomen Euroopa demokraatia rahastu toetab poliitaktivismi, mida ei saa toetada Euroopa äh, vahenditest Euroopa inimõiguste ja demokraatia rahastust, kodanikuühiskonna rahastust, tegemist või stabiilsus ja rahu äh, rahastust. sellekohased detailid on äh, raporti aruande leheküljel kaksteist kirjas. toon mõne näite mitmed äh, partnerid äh, meie rahastule Euromaidani aegadest on täna Brüsselis, Anna Hopka, sama Pomoši äh, liider on siin ja proua Samitšuk, kes on reformipaketi liidust ja on tänaseks jõudnud uude parlamenti Ukrainas ja on lubanud reformidega jätkata Ukrainas tegemist on ainult ühe näitega paljudest äh, üleminekutest vabaühenduste maailmas poliitikasse, mis on Euroopa demokraatia rahastu üks peamiseid äh, missioonisuundasid. seni oleme me siis kokku andnud äh, kuus koma viis miljonit eurot välja grantidena grantide suurus on varieerunud kahe tuhandest eurost kahesaja tuhande euroni ning oleme üritanud Äh, ka kõige raskemates äh, keskkondades toetust anda, äh, keerulised majand-, poliitilised või majanduslikud või julgeolekuolukorrad ei ole meid takistanud, lehekülg üheksa toob välja kõik need detailid, kõige keerulisemad juhtumid on aga jäänud siin aastaaruandes välja toomata ja kõige delikaatsemad juhud, sellepärast et meil on ka programm kasusaaja kaitse kohta ja seega me neid nimesid ei avalikusta, kuid need on teada meie sekretäriaadile ehm, härra esimees eh, tegi suurepärase sissejuhatuse siin, eh, öeldes, et meie keskendume Euroopa naabruspiirkonnale viiekümnele, viieteistkümnele riigile, vabandust. kui me nüüd vaatame meie esimest aastat, eh, ei üllata teid ilmselt see, et just nimelt need riigid, kus on kõige suuremad julgeolekuprobleemid ja demokraatiaga kõige suuremad probleemid, on olnud kõige problemaatilised ka meie jaoks. Egiptus ja Aserbaidžaan on need kaks riiki, kus äh, raskused on pidevad, äh, vabaduste äh, kärpimine on ilmselge, mõne, mõlemas riigis on, oleme jõudnud selles osas seninägematule tasandile. Aserbaidžaanis on üsna paljud rahastust kasusaajad vangis, nende arved on külmutatud välisabi äh, on häbimärgistatud äh, pidevalt, mõned meie partneritest äh, on saanud isegi surmaähvardusi, ähm, inimesi kiusavad taga politsei ja muud riigiorganid. Egiptuses Äh, kriminaalkohtu tegutsemine ja vabaühenduste keelustamine Aserbaidžaanis tähendab seda, et igasugused rahaülekanded on peaaegu et võimatu ja abisaajad on äh, ohus. Süürias ähm, on äh, demokraatiameelsed pidanud töötama äärmiselt vaenulikus keskkonnas, neid on langenud pantvangi äärmuslike jõudude kätes lisaks ähm, rahaliste grantide andmisele tunnustatakse meie rahastut ka äh, rahvusvahelise demokraatia toetuse alase debati vedajana. ei ole mitte mingisugust kõhklustki selles osas, et kodanikuühiskonnale antav toetus maailmas äh, vaibub praegu, valitsused järjest vähem äh, kulutavad demokraatia ja inimõiguste programmidele ja seega on äärmiselt oluline töö koha peal, mida meie rahastu teeb ja me oleme debat-, debattides alati nõudnud koordineeritust ja sünergiat, see on kriisiolukorras äärmiselt oluline, kui kõik jõud peavad ennast koondama me teeme väga tihedat koostööd kõikide rahvusvaheliste organitega kes keskenduvad demokraatia toestamisele seda nii euroopas kui ka teisel pool atlandit toon mõned äh, äh, näited, Saksamaa äh, mitmed sihtasutused, NDA, Freedom House, Saksamaa Marshalli fond, Euromedi-, Eurovahemere sihtasutus ja, ja paljudes Brüsseli põhiste organisatsioonidega teeme koostööd me öö, toetame ka demokraatia me näeme seda, et on killustumine aset leidmas praegu ka nende sihtasutuste sees, arvamused on hakanud minema lahku kriisiolukordades. jah, ühelt poolt tuleb toetada demokraatia edendamist, aga teisalt julgeoleku kaalutlustel üsna tihti eiratakse inimõiguseid ja demokraatiat kasutatakse seda ettekan-, ettekan-, käändena. me näeme demokraatia toetajatena seda, et me peame pidevalt tõestama, miks me oleme vajalikud jah, äh, see tõestus võib-olla on legitiimne, aga see tähendab seda, et praktikas me keskendume üsna tihti lühiajalistele eesmärkidele ja ei keskendu sellele, mis asi on demokraatia ja see ei ole ainult üleminek, selleks läheb aega, selleks on vaja institutsionaalseid reforme, mis tõlgenduksid selleni, et rahval oleks ka nii-öelda demokraatia dividendid käes, mida nad saaksid kasutada ja selline lühiajalikkus tekitab ka ebastabiilsust ja see tähendab seda, et demokraatiat toetavad rahastused on väga tõsise Äh, küsimuse eest, kas me peaksime jõulisemalt edasi suruma oma eesmärke või võtma nii-öelda kergema lähenemise, teinekord oleks see täiesti julgustatud demokraatia programmide puhul mõned, mõningates riikides võiks ju neid külmutada, selleks et mitte panna inimõiguslased äh, veelgi suurema surve alla nende enda valitsuste poolt, aga kas oleks mõistlik lahendus, ma ei arva, ma arvan, et just nimelt sellepärast meil tulebki ära teha veelgi enam see ei tähenda seda, et me peaksime kasutama aga samasuguseid lahendusi uues äh, kontekstis, me peame uusi novaatorlikke strateegiaid välja arendama selleks, et äh, vastata sellele killustunud maastikule. selleks, et uusi lahendusi aga ka rakendada ja teha seda edukalt, tuleb tagada see, et rahastul oleks ka piisavalt äh, rahalisi vahendeid meie hübriideelarve mudel, mis on unikaalne, baseerub liikmesriikide vabatahtlikel toetussummadel ja komisjoni äh, Äh, tegev-, äh, toetusel. see on meie süsteemi keskmes, mis rahastu loomisel äh, loodi. selleks aga, et me saaksime tulemusi saavutada, on meil vaja vahendeid nii Euroopa kui ka liikmesriikide parlamentidel on roll valitsustel surve avaldamisel selleks, et nad annaksid raha rahastu eelarvesse. ma tahaksin lõpetada öeldes äh, seda, et äh, rahalised vahendid ei ole muidugi ainsad, millega demokraatiat toetada, demo-, diplomaatilise surve hoidmine mm, äh, rõhu, rõhuvate valitsustega riikides on äärmiselt oluline. Euroopa vahendite suunamine ühiskonna keskmesse paradigmasse, otsedialoogid ukrainlaste, tuneeslaste, egiptlaste, venelastega on kõige paremad äh, Äh, viisid, kuidas astuda vastu agressiivsele putinismile ja kuidas astuda vastu nendele ideoloogiatele, mida me näeme praegu kerkimas demokraatlike institutsioonide vastu. see on ainus viis, kuidas toetada aktivismi äh, demokraatia ja inimõiguste vallas meie lähinaabruspiirkonnas. ma tahaksin teile kinnitada seda, et ähm, meie Euroopa demokraatia rahastu jätkab oma tegevust, ma olen valmis vastama kõikidele küsimustele, mis teil võivad kerkida seoses meie aastaaruandega, suur tänu! suur tänu, härra Pomjanovski, väga äh, põhjalik äh, ettekanne oli teil, väga põhjalik sissejuhatus meie debatile, annaksin nüüd sõna oma kolleegidele. Äh, ütlen, milline on kõnelejate nimekiri. härra Šip, siis Breda, proua Lösing, härra Püüdikohver ja proua Komes saavad sõna. ja siin veel teised nii et meil on nelikümmend viis minutit veel selle debati jaoks alles jäänud. olge head, äh, hoidke oma sõnavara, äh, sõna äh, saamised äh, lühidad ja härra Schipp, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Pomjanovskit selle ähm, suurepärase sissejuhatuse eest mulle oli väga meeltmööda see, mida te täna ütlesite. aga minu meelest on väga hästi koostatud ka see aruanne, mis te meile esitasite. jah, võib-olla on teie rahastu veel väga noor, poolteist aastat olete ainult tegutsenud, kuid te olete selle lühikese aja jooksul näidanud seda, et seda rahastut oli hädasti vaja mis on teie tegevuse aluseks? Teie tegevuse aluseks on olnud sündmused Araabia kevade raames, kõik see, mida te olete selles vallas teinud, on näidanud seda, et meil on seda rahastut vaja selleks, et kaitsta demokraatiat, kaitsta inimõiguseid, neid väärtusi, mida kaitseme meie siin Euroopas ja mida kaitsevad ka meie teised instrumendid aga selge oli ka see, et äh, Euroopa Liidu rahastud äh, ei olnud võimelised reageerima kiiresti ja see tähendas seda, et äh, meil oli vaja rahastut, kes seda suudaks. see, et tegutsetakse kiiresti, ei tähenda seda, et tegutsetakse ülepeakaela. kiirus aga mängib siin väga-väga olulist rolli. üle tuhande taotlus on teile esitatud toetuse saamiseks ja see kõik tõestab seda, et seda rahastust on vaja. ja loomulikult ei ole olnud võimalust anda raha kõigile, ainult sada viiskümmend taotlust on rahuldatud, aga Äh, see, et taotluste arv on nii suur, äh, näitab seda, et sellel rahastul on äärmiselt oluline roll mängida ja et meie naaberriikide jaoks on see rahastu tähtis. Euroopa Parlament äh, on seda algatust toetanud selle tärkamisest saati ja proua de Kaiseri raportisse, kes Euroopa välispoliitikaga ka demokratiseerumise vaatevinklist äh, tegeles, äh, võeti vastu Poola eesistumise ajal ja sellepärast tuleb sinna raportisse teha muudatus. minister Stanovski ähm, Poola eesistumise ajal tutvustas ähm, selle rahastu tööd inimõiguste allkomisjonis seal räägiti siis sellest, mis on selle uue instrumendi peamised äh, aspektid. see rahastu peab olema nii paindlik kui võimalik. Nad peavad suutma reageerida kiiresti selleks, et äh, toetada neid arenguid, mida me näeme kodanikuühiskonnas, et neid toetada ja meie eesmärgiks ei peaks olema ainult toetada poliitilisi organisatsioone. Araabia kevad on meile näidanud seda, et äh, teinekord selliseid poliitilisi organisatsioone ei ole. Neid tuleb kõigepealt hakata looma ja alles äh, seda loomisprotsessi tuleb toetada. neli dokumenti äh, mängisid olulist rolli selle rahastu loomisel. kõigepealt proua Veronique de Kaiseri raport, mis selle esile kutsus, teiseks ähm, raport Äh, aastaaruanne inimõiguste olukorra kohta maailmas, äh, siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raport härra Howiltilt äh, inimõiguste olukorra kohta. ja ka seal viidati sellele, et meie toetame Euroopa demokraatia rahastu loomist. ja siis härra Tavaresi raport on mänginud väga olulist rolli. kakskümmend üheksa märts kaks tuhat kaksteist võttis Euroopa Parlament vastu kogu selles protsessis kõige olulisema dokumendi, nimelt äh, parlament äh, tegi soovituse nõukogule toetada Euroopa demokraatia rahastu ellukutsumist. härra Lambsdorff oli selle raporti taga siinkohal tuleks öelda ka seda, et Euroopa Parlament ähm, võttis vastu mõned muudatusettepanekud, mõned nendest minu omad, puudutas see siis täpselt ähm, rahastamist, ähm, rahastamisperioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend me üritasime nõukoguga leida lahendused äh, rahastu rahastamisele selleks, et rahastu tunneks ennast juriidiliselt tugevamana ja et nad saaksid öö, ähm, oma tööd teha natukene kindlamalt. nagu te, härra Pamjanovski, ütlesite, valitsused on vähendanud oma otsetoetusi demokraatlike prots-, demokraatlikele protsessidele ja seega kõik äh, uued äh, organisatsioonid, institutsioonid, sealhulgas ka seesama rahastu, mängivad äh, väga-väga suurt rolli. see kõik näitab väga selgelt seda, kuidas Euroopa Parlament äh, võib liikmesriike mõneti mõjutada. Nad, äh, Euroopa Parlament võib julgustada liikmesriike otse tegutsema, toetama seda rahastut, juba kolmteist liikmesriiki ongi seda teinud ja lisaks sellele Šveitsi, Šveits, kes on ka sellega liitunud. nüüd pikaajaline rahastamine peaks olema tagatud sellistele rahastutele. väga oluline on see, et millist äh, finantseerimisvahendit aga kasutada selle rahastu jaoks Te rõhutasite, äh, härra Pomi-, Pomjanovski, et meie ees on äh, teatud dilemma, nimelt ähm, see, et kuidas me kõige tõhusamalt saaksime aidata oma rahaliste vahenditega ja teisalt, kuidas äh, seda tööd ka väljapoole näidata. on riike, kus tegelikult ei peaks selle rahastu tegutsemine olema väga hästi näha ja ja teinekord jällegi selle toetuse äh, positiivsed küljed tulevad välja alles aastate pärast. nii et osalt on meil siis vajadus kannatlikkuse järele äh, ja teiseks äh, leida siis vahendid selliste eesmärkide täitmiseks. aga meie oleme üsna tihti tulemustele suunatud ja tahame näha kohe äh, tulemusi. aga see ei pruugi alati nii olla. järgmine küsimus on rahastu geograafiline mandaat. praegu on äh, rahastu fookuses kolmteist riiki, mis asuvad siis Euroopa Liidu vahetusnaabruses äh, aga loomulikult on ka teistest piirkondadest esitatud taotlusi. ja see on nüüd jälle järjekordne dilemma. praegu ei ole võimalik äh, rahastumandaati laiendada, sest äh, rahalised vahendid ei piisa selleks, aga küsimus kui selline on õhus. me peame äh, küsima seda, et kas on võimalik tulevikus ehk siis selle rahastu geograafilist haaret laiendada lisaks sellele on Euroopa Liidu lähinaabruskonnas selliseid riike, kus rahastu tegutsemine on väga-väga raskendatud, teinekord on see isegi suisa võimatu. näiteks olukord Süürias. Te tõite ise Süüria näite selles riigis me näeme, et äärmuslased on üle võtnud, äärmuslased ja režiim mõlemad on väga vaenulikud selle rahastu ja tema tegutsemise suhtes. ja lõpetuseks, daamid ja härrad. kõik ähm, need teemad on ka meie raportid kirja, raportis kirjas ja loodetavasti äh, me saame niimoodi anda korrektse pildi rahastu tegutsemisest. Ähm, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Breda. on järgmisena nimekirjas. suur tänu, härra esimees. härra Pomjanovski, suur tänu teile ettekande eest Euroopa demokraatia rahastu kohta. võtan sõna siin Rahvapartei nimel, aga äh, ka olles Euroopa demokraatia rahastu uus nõukogu liige nagu juba öeldud, on Euroopa Parlamendi Rahvapartei fraktsioon äh, valmistanud ette raporti äh, ning eelkõneleja on selle eest vastutav. ma olen kindel, et äh, me teeme kõik väga tihedat koostööd selleks, et tagada, et nimetatud raport toetab Euroopa demokraatia rahastu tegevust ja ma tahaksin teid tunnustada selle eest, et te olete käima lükanud niivõrd tõhusa äh, Äh, äh, rahastatud töö, tundub, et kõik toimib väga hästi, väga palju toimub äh, tegevusi ning teie raportis on näha, et väga palju toetust on rahastu andnud, näiteid on siin palju ja mulle avaldab mulje, et kui palju tegevusi on siis just Euroopa demokraatia rahastu ähm, vihmavarju all toimunud. mõned küsimused on ka esiteks, teie raportis on kirjas, et äh, kuigi menetlused on paindlikud, et Euroopa demokraatia rahastust äh, toetust saada, on see endiselt üsna keerukas protsess. kas tegemist on siin enesekriitikaga või on teil kuidagi äh, mõte neid protsesse lihtsustada, kiirendada? ma vaatan, et siin on kirjas kolm sihtriiki, kus Euroopa demokraatia rahastu ei ole esindatud. Süüria on siin, Valgevene ja Algi-, Alžeeria. Alžeeria on ka nende kolme riigi eh, hulgas. kas tegemist on poliitiliste takistustega või millega? Eh, seoses ei ole Euroopa demokraatia rahastu hakanud toimima Alžeerias. ja lõpuks, aga mitte vähem tähtsana, tahaksin ma teada, kas lühiajalises perspektiivis on võimalik äh, katta rahastustegevusega rohkem riike. see ettepanek on juba tehtud, aga juunist alates on äh, rohkem räägitud sellest, et Euroopa demokraatia rahastu peaks hõlmama rohkem riike. ja veel üks asi, minu fraktsioon toetab Euroopa demokraatia rahastu tegevust, eriti äh, mis puudutab just äh, vajaliku rahastumis, rahastuse toetamine, sellele oleme meie Rahvaparteina pühendunud, aitäh! Hvala lijepa. Kristjan, evo samo ćemo malo suur tänu, äh, Kristjan. Äh, siin äh, muudame veidike kõnelejate järjekorda, sellepärast et kolleegid juba ütlesid, et meil on vaja fraktsioonid järgi võtta rääkijaid. Eh, sotsialistide demokraatide koordinaator eh, võtab järgnevalt eh, sõna. suur tänu härra Pomjanovskile, ütleb härra Panseri. suur tänu, et tulite meie ette kõnelema ja suur tänu teile ka sissejuhatava ettekande eest. meil on siin teatud eriline ajalooline taust ning tänane olukord äh, on ka kahjuks selline, et äh, ülemaailmselt näeme me igal pool erinevaid konflikte ja küsimus on, kui aktiivsed peaksime me olema demokraatlike äh, tendentside toetamisel. ja kui palju peaks olema rahastusvahendeid selle tarbes, tarbeks. tahaksin mõningad märkused teha ja te ka küsimused teie käest küsida ja minu küsimused baseeruvad sellel, mida rahastu on juba siiamaani rahastanud. Äh, minu arust äh, peaks olema kolm aspekti, kust rahastu äh, töö peaks olema tõhusam. esimene aspekt, seda juba kaks eelkõnelejat puudutasid. nimelt, meil on vaja vaadata nii-öelda kolmesaja kuuekümne kraadi raadiuses, me ei peaks mitte keskenduma mõnele üksikule riigile, vaid vaatama üldist pilti teine punkt jällegi teie sissejuhatuses oli öeldud ka, et lõunariikide ja idariikide vahel peaks olema äh, tasakaal. Te teate, et ka meie parlamendis on äh, praegu just käimas äh, vastav sisuline debatt. tihti muidugi tekib poliitilisi konflikte et milliseid riike peaks toetama tugevamalt. paljud äh, räägivad siin Ida-Euroopa riikide kasuks, et peaksime neid tugevamalt äh, toetama, aga ka Vahemere ruumis on palju probleeme. ja kolmas äh, punkt, mis on rohkem küsimuse vormis teile. me räägime siin strateegiliste prioriteetide mm, sättimisest rahastu jaoks sest selge on, et meie tegevused tuleb keskendada kohtadesse, kus äh, meie suurimad äh, eesmärgid on, sest äh, nii oleme me ka saavutamas rohkem nähtavaid tulemusi. selles osas tuleks keskenduda ja mõt-, peaksime mõtlema, kuhu fokusseerida oma tegevused kui me vaatame, mis on just toimunud kagu, äh, Vahemere kagu piirkonnas, äh, siis äh, sinna on vaja rohkem oma löögirusikat suunata. ka kultuurivaldkonnas võiks öelda, et ka sellesse valdkonda peaks meie raha süstima ning meil on kindlasti vaja saavutada ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega sünergia, sellepärast et me ei saaks kindlasti dubleerida oma tegevust. Äh, suur tänu, härra Panseri ja järgnevalt äh, saab sõna järgmine kolleeg. proua Fatiga. jah, suur tänu. ma tahaksin äh, tervitada teid, härra direktor, meie juures ning kui lubate, siis tahaksin äh, jätkates sealt, kus eh, eelkõneleja lõpetas, nimelt eh, prioriteetide paikaseadmisest. mul on väga hea meel, et ma näen, et eh, just Poola rahvusest on Euroopa Demokraatia rahastu direktor, kes on meile täna edastamas informatsiooni just valdkonna kohta, mis Euroopa Liidu tõsist tuge vajab sest me näeme praegu, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on tõesti pühendumus reageerida ka julgeolekuriskidele ja kriisiolukordadele, kus nad ka ei tekiks, kas siis äh, Euroopa Liidu lõunanaabruskonnas või idanaabruskonnas. seetõttu peaksime me olema ettevaatlikud ning vältima äh, nende kahe regiooni omavahel vastandamist. ma ei arva, et meie peaksime hindama siin, millises piirkonnas on riskid või väljakutsed suuremad või meie tähelepanu rohkem vajanevad, vajavad. väljakutseid tuleb vaadata ükshaaval, neid on meie ees täna palju ning väljakutsed puudutavad nii meie idaregiooni kui ka lõunaregiooni. seetõttu tuleks vastata nendele väljakutsetele täpselt äh, nii, nagu igal neil, neist oleks vajalik. suur tänu! Äh, härra Lambsdorff äh, saab nüüd sõna, palun. suur tänu ja suur tänu ka, härra direktor, teie ettekande eest. ma tahaksin öelda paari asja. kõigepealt tahaksin ma öelda täna, tänusõnad edasi direktorile ning äh, rahastu äh, kaastöötajatele sest äh, kui läbirääkimised äh, toimusid nõukoguga, siis äh, toona oli liikmesriikide soov see, et rahastul oleks väga pisikene sekretäriaat. ma kujutan ette, mida see võiks tähendada, kui kolmteist töötajat tegelevad tuhandete taotlustega, nad peavad tegema seda põhjalikult, aga samas ka kiiresti ma kujutan ette, mida see siis äh, praktiliselt äh, tähendab, äh, kuidas rahasid eraldada. see on väga suur töökoormus ning tahaksin teid kõiki sellest tänada. teised tänusõnad kuuluvad nendele kolleegidele, nimetan siin mõningat kes praegu on Euroopa Demokraatia Rahastu nõukogus töötanud, nad ei ole siin erinevatel põhjustel kohal, Rahvapartei härra Salafranca, Veronique de Kaiser sotsiaaldemokraate hulgas, roheliste hulgas Franziska Brandner ning uued kolleegid meie kojast on ka Demokraatia Rahastu nõukogus, mis oli meie läbirääkimiste tulemus, see näitab, et Äh, liikmesriikide institutsioonide ühine initsiatiiv ning ka Euroopa välisteenistuse äh, jõupingutus on see, et äh, nõukogusse saadetakse meie esindajad. Mm, tegemist on täiesti unikaalse struktuuriga ja töö käib unikaalsel moel. kolmas osa on tänusõnad ka kodanikuühiskonna esindajatele meie äh, nõukogus on ka üheksa liiget parlamendist, äh, ka kolm liiget on tegelikult kodanikuühiskondade esindajad ning need äh, kuuluvad ka täitevorganisse rahastu juures, need on mehed-naised, kellel on väga palju omaenda kodanikuühiskonna valdkonnas kogemust ning nad on saanud toetust väga keerulistes olukordades ning ka eh, parlamendi eh, juhtkonnas võiksin ma öelda, et eh, meil läheb samamoodi nagu liikmesriikide esindajatel kodanikuühiskonda esindajate kaasamine nõukogusse teeb meie töö väga edukaks ning seetõttu saab rahastust edulugu ja tahaksin tänada just neid kolme liiget. millised on siis väljakutsed minu arust, on kolm väljakutset millega me peame silmitse seisma Euroopa Liiduna. üks neist on see, mida ma nimetaksin tagasilöögiks. me peame demokraatiat edendama, toetama ning kasutama erinevaid meetmeid nii Euroopa demokraatia rahastu ning teiste Euroopa äh, fondide kaudu, Saksa fondide, Hollandi fondide, Westminsteri fondi ja teiste kaudu see on väga suur väljakutse, kuidas me saavutame äh, sellise Euroopa tagasilöögi, Euroopa demokraatia tagasilöögi tingimustes seda, et äh, sellised universaalsed väärtused nagu demokraatia, inimõigused ja teised oleksid toetatud. teine väljakutse ja siinkohal äh, pöördun ma nende kolleegide poole, kes on pärit riikidest, kus siin on veel parendamisvõimalusi, nimelt rahastamisküsimused. me peame ka järgmiseks rahastamisperioodiks eh, ette nägema vajalikud eh, rahad ning eh, eelkõnelejal oli täiesti õigus, kui ta ütles, et tõepoolest geograafiline tasakaal ida- ja lõunariikide vahel on oluline, aga me peame objektiivselt ka tuvastama, et nii Itaalia kui Prantsusmaa poolt ei ole praegu tulnud Euroopa demokraatia rahastusse ühtegi eurot. mul on väga hea meel, et Hispaania on nüüd äh, kinnitanud, et nad tahavad aktiivselt äh, toetada rahastust, rahastut. me teame, et Hispaania äh, riigieelarvega ei ole asjad mitte kõige paremini, aga sellegipoolest on nad võimelised eraldama Euroopa demokraatia rahastule vahendeid. kolleegid riikidest, kes ei ole veel seda otsust teinud, võiksid ka võimaldada Äh, rahastamist äh, siis ja positiivsemalt äh, neid küsimusi käsitleda. järgmine punkt, eelkõnelejad juba rääkisid sellest, meil on vaja sellise töö jaoks eelkõige kannatust, demokraatia toetamine ei ole mingisugune mehhanism, kus me võime lihtsalt lülitit sisse lülitada ja on protsess toimunud, meil on vaja pikka kannatust ning me peame olema valmis ka tagasilöökideks ja nendega tegelema Euroopa demokraatia rahastu on äh, seatud äh, sisse selleks, et äh, tegeleda olukordades, mis on võib-olla riskantsemad, ebaharilikumad, see on lihtsalt selle töö iseloom. ja viimane aspekt, üks väljakutse, mis õnneks ei ole enam väljakutse, on see, et konsensus on saavutatud Euroopa Liidu institutsioonide vahel äh, et Euroopa demokraatia rahastu on vajalik äh, nõukogu ja komisjoni ning ka välisteenistuse tagasiside on olnud läbivalt positiivne ning äh, tänase hommiku debatt näitab ka, et Euroopa Parlament on sedasama meelt ja seetõttu on mul väga hea meel, et äh, väga tugevad diskussioonid ning läbirääkimised on toimunud ning laiapõhjaline konsensus on Euroopa demokraatia rahastu jaoks olemas. ma soovin härra direktorile ning kõikidele töötajatele äh, kõike head äh, selles väga pingutavas äh, töös ning äh, ma loodan, et kui piirkonna piirangud võetakse mm, maha, siis tuleb ka sekretäriaadi töötajate arvu suurendada, sellepärast et me ei saa ju panna teie õlgadele rohkem ülesandeid ja ressursse mitte anda ja ma arvan, et see on järgmiste nädalate ja kuude väga oluline ülesanne, aitäh! suur tänu, härra Lambsdorff, näha on, et Äh, teie olete oma kodutööd äh, teinud. proua Lösing. ja, äh, vielen Dank. suur tänu. mis puudutab nüüd kolleegide lisaküsimusi ja äh, seda, mida öeldi äh, Euroopa demokraatia rahastu kohta, siis me võime siin tuua välja mõningad iseloomustavad äh, jooned. kõigepealt äh, rahastu on keerukas, nagu te ka ütlesite, ja teiseks sellega käib kaasas kiirus. kontroll ja läbipaistvus on küll komplitseeritud äh, küsimused, aga nendest ei tohiks siiski mööda vaadata. ja mul on esimene küsimus eelarve kontrolli ehk vahendite kontrolli kohta. statuudi artikkel kümme, nagu te ka ütlesite, sätestab et osaliselt finantseeritakse Euroopa demokraatia rahastust ka Euroopa Liidu eelarvest ja raporti leheküljel seitseteist on kirjas, et äh, komisjoni äh, audit peaks äh, põhinema Belgia seadusandlusel. kas ka tulevikus tehakse niimoodi või äh, võib kaasata kolmandaid äh, osapooli, viitan siinkohal statuudi artiklile kolm lõikele neli, ühesõnaga, et eraauditifirma viiks kontrolli läbi. nii palju siis äh, eelarve kontrollist ja siis edasi sisuline küsimus. Äh, te kirjutate aastaaruande eelsõnas, et demokraatia toetus on osa geopoliitilisest äh, plaanist ja seetõttu on Euroopa demokraatia rahastu veelgi olulisem. leheküljel viis on kirjas, et äh, teie rahastu äh, tegevus äh, jääb kohati ka nii-öelda rambivalgusest välja, sõltuvalt rahastu äh, rakendamise iseloomust. Te mainisite ka seda, et toetatakse tärkavaid juhte ja mul tekkis küsimus, et kuidas seda siis täpselt praktikas läbi viia, praktikad, vabaühendused, mittetulundusühingud ja nii-öelda tärkavad juhid, et kuidas neid siis äh, välja valitakse? näiteks äh, Süüria puhul on ju tegemist väga keerulise olukorraga, nagu juba mainiti. ja äh, ka Egiptuse ja Ukraina kohta võiks küsida, et kes teab äh, sellises olukorras, et mis on mõistlik ja milliste kriteeriumite põhjal valitakse välja tärkavad juhid. siis mul on ka konkreetne küsimus veel Ukraina kohta praegu räägiti äh, sellest regioonist tervikuna, aga mina tahaksin teada, et kas on regionaalseid erinevusi, kas äh, näiteks on eritegevusi Ida-Ukrainas, mis puudutab sealseid äh, vabaühendusi ja tärkavaid juhte, ehk siis milliseid tegijaid seal toetatakse, aitäh! suur tänu, proua Lösing ja järgmisena härra Pütikhofer, palun! tänan, esimees. ma tahaksin õnnitleda direktor Bonmi Janovskit äh, meile esitatud raporti puhul ja tehtud äh, töö eest tahaksin teda tänada. ma arvan, et me kõik äh, võime olla rahul sellega, et Euroopa demokraatia rahastu on asunud tegutsema aasta pärast operatiivset äh, moodustamist ja tulevase nõukogu liikmena jään ära ootama koostööd teiega. direktor, ma olen teiega täiesti nõus, et äh, kuna Euroopa demokraatia rahastu tegutsemispiirkonnas äh, on meil ähm, palju äh, poliitilist ähm,, geopoliitilist ähm, probleemistikku, siis äh, kindlasti te peate jääma aktiivselt äh, panustama meie ümbruse stabiilsusele ja mm, tuleb toetada inimõiguste ja demokraatia edendamist üldiselt, aga nüüd spetsiifilisemalt tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele Te mainisite äh, konkreetselt näiteks olukorda Egiptuses. Te rääkisite äh, seda, kui keeruliseks seal olukord äh, muutub. kuidas teie arvates võiks Euroopa demokraatia rahastu seal tulevikus tegutseda? küsimus on ka selles, et äh, miks me toetame ainult äh, registreerimata organisatsioonide vähemust, kui meil on põhimõte toetada neid, keda keegi teine ei toeta. osad kolleegid äh, mainisid ka geograafilise mandaadi küsimust. minu arvates äh, peaksite te olema proaktiivsed selle küsimusega tegelemisel. ma ei ole arvamusel, et äh, rahastuse puudumine peaks meid siin äh, pidurdama. ma arvan, et meil oleks võimalik saada ka lisarahastust, kui me tegeleme kiireloomuliste küsimustega laiemas geograafilises piirkonnas. kui nimetada ühte konkreetset riiki, siis ma arvan, et me peaksime kaasame Venemaa rahastu geograafilisse mandaati. mul on äh, küsimus äh, seoses äh, finantspanustega, jätkan selles osas siit, kus Krahv Lambsdorff lõpetas. ühesõnaga, mida teha selleks, et Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal, kellel on suured huvid lõuna Euroopas Vahemere piirkonnas rahastaksid äh, ka seda Euroopa demokraatia rahastut. ja mina ei toetaks näiteks ühtegi projekti Iisraelis. nagu me teame, siis äh, Iisraeli araabia vähemusel on äh, nüüd pandud piirangud peale mittetulundusühingute ja väljendusvabaduse osas ja samuti tahaksime teada, mida me võiksime rohkem teha Alžeerias, kus me hetkel just eriti esindatud ei ole. lõpetuseks äh, Valgevenest. Valgevene on äh, idas äh, suhteliselt madalal kohal ja ma tahaksin teada, et millised faktorid ei ole võimaldanud äh, teil olla Valgevenes äh, aktiivsem ja millisena te näete seal tulevikku, aitäh! suur tänu, kolleeg äh, Pütikofer. esimees Brock on ka meiega liitunud, kes on samuti Euroopa Demokraatia Rahastu Nõukogu liige. Te olete väga põhjalikult tegelenud selle teemaga, direktor Bonjovski. ma usun, et me võtsime läbi kõik äh, olulised äh, küsimused, mis on seotud teie töö esimese viieteistkümne kuuga ja nüüd äh, härra direktor, teil on võimalus viieteist minuti jooksul vastata esitatud küsimustele Eh, suur tänu, esimees. suur tänu ka sellest, et andsite mulle nii palju aega, kümme kuni viisteist minutit, üritan lühidalt vastata kõikidele küsimustele, mis esitati ja mis minu arvates olid väga huvitavad ja õigustatud, nii et suur tänu teile sõnavõttude eest, panuse eest, suur tänu tunnustavate sõnade eest meie rahastu ja minu meeskonna aadressil meil on väga julgustav saada teiepoolset toetust, meil on väike meeskond, me teeme tugevalt tööd, et äh, lühikese aja jooksul, mil Rastu tegutseb, äh, tõesti tulemusteni jõuda. tahaksin nüüd kiiresti vastata äh, küsimustele. Kristjan Preda küsis, et kuidas leida tasakaal selle vahel, et meil oleks paindlikkus äh, grantide andmisel, aga samas, et seda täidetakse organiseeritult. kui me Ukrainas äh, käisime Euromaidanil, siis me täheldasime, et äh, revolutsiooni ajal, sotsiaalse rahutuse ajal on äh, ka meie lihtsa avaldusega, kolmeleheküljelise avaldusega äh, probleeme. tavaliselt äh, võivad äh, taotluste mahud olla ka paarsada lehekülge. ühesõnaga, kui ma inimestega Euromaidanil kohtusin, siis nad äh, ütlesid, et äh, me äh, vajame teie taotlust, me ähm,, toetust, me plaanime teilt küsida toetust, aga me ei küsi seda täna, sest me ei tea, mis juhtub äh, homme. üleöö võib olukord äh, muutuda. nagu te mäletate, siis äh, kuueteistkümnendal äh, jaanuaril Janukovitš leiutas oma viimase hingetõmbena ähm, seaduse, mis keelustas igasuguse mittetulundusühingute tegutsemise, nii nagu tehti Egiptuses, nii nagu tegi Putin äh, Venemaal ja kui äh, sellised äh, seadused vastu võetakse, siis see, mis on ühel päeval seaduslik, on ju teisel päeval ebaseaduslik. nii et äh, me oleme õppinud selle aasta jooksul, et on olemas olukordi, mil äh, meil ei ole siiski piisavalt paindlikkust ja me oleme nüüd äh, jõudnud äh, oma rahastuga tõesti sellele piirile, millest me ei saa kaugemale minna. et me pakume ühest küljest paindlikkust, aga selle teisest küljest tuleb vältida rahastu väärkasutamist. proua Lösing Teie esitasite küsimuse, et kuidas me teame, kellele raha anda. see on samuti seotud härra Panseri küsimusega, et äh, kuidas on võimalik äh, tagada sünergia ja teineteise täiendamine. Euroopa Liidu operatiivmudeli väga tugevaks osaks äh, algusest peale on olnud see, et et äh, meil on äh, tihe koostöö nende inimestega, kes on juba aastaid äh, konkreetses piirkonnas tegutsenud, meie Brüsseli väike meeskond ei tuleks muidu üldse töödega toime. nii et kohapealse toetusvõrgustiku omamine on olnud meie edu aluseks me kasutame ära liikmesriikide saatkonnad, Euroopa Liidu delegatsioonid, nemad kõik pakuvad meile infot, me hindame seda infot ja me kasutame juba nende olemasolevat kogemust, äh, tagamaks, et need, keda meie toetame, ei ole mingid äh, juhuslikud partnerid. ja mis puudutab seda tärkava juhi mõistet, siis see ei tähenda, et äh, keegi tärkab tegevusetusest ja hakkab tegutsema, vaid seal võib olla tegemist isikuga, kes on olnud seni aktiivne äh, sotsiaalses äh, valdkonnas ja nüüd otsustab minna äh, poliitikasse. näiteks keegi võib otsustada valitsusvälisest neutraalsest organisatsioonist minna poliitikasse ja tema võib taotleda ka toetust Euroopa Liidu vahendite abil seni ei saanud sellist üleminekut äh, vabaühendusest poliitikasse toetada. Euroopa demokraatia rahastu täidab selle lünga ja me pakume toetust seal, kus seda varem ei olnud võimalik pakkuda. nii et äh, me tegutseme kiiresti, aga samuti täidame olemasolevate vahendite lüngad. ja mis puudutab nüüd tasakaalu lõuna ja ida vahel mulle väga meeldis proua Fatiga kommentaar, et äh, rahastus me tegelikult sellist äh, probleemi ei näe. me rahastame võrdselt nii ida kui ka lõunat, need ei ole konkureerivad äh, valdkonnad. me oleme vajadustepõhine organisatsioon, nii palju kui me taotlusi saame, nii palju me ka üritame reageerida. me ei saa demokraatiat eks-, eksportida, me saame demokraatiat ainult toetada seal ühiskondades, kus selle poole pöördutakse. ehk siis, kui taotlusi ei ole, siis on väga keeruline ähm, töötada. seega seletab, miks näiteks äh, Alžeeria on nii vähe esindatud meie programmides. me oleme saanud väga vähe taotlusi Alžeeriast nii et äh, meie jaoks on tegemist väga keerulise partneriga, me üritame seal midagi teha, aga me ei saa sundida inimesi avaldusi esitama. mis puudutab Iisraelit ja Venemaad, siis ma arvestan sellega, mida te ütlesite, ma saan sellest aru. Euroopa Demokraatia Rahastu Nõukogu hakkas arutama geograafilise mandaadi laiendamise teemat, aga see ei ole äh, direktori otsustada, see on nõukogu liikmete otsustada ja kuna teie olete nõukogu liikmed, siis te saate seda teemat ka edendada. tahaksin öelda üht-teist ka Valgevene kohta. Valgevene on osa meie tegevusest. seal on äh, aga keeruline olukord. üle kahekümne aasta on meil sama diktaator ja sama aja jooksul on meil ka sama opositsioon, nii et väga keeruline on leida seal uusi äh, tegijaid. me toetame olemasolevaid äh, opositsioonigruppe, neil on juba rahvusvaheline toetus olemas, nad on tunnustatud, nii et äh, Euroopa demokraatia rahastu roll, mis põhineb eelkõige paindlikul äh, rahastamisel, on küll olemas, aga see ei ole otsustava tähtsusega Valgevene mittetulundusühingute töös ja seetõttu seoses Valgevenega me pigem äh, ootame uusi tärkavaid äh, aktiviste ja neid hetkel veel ei ole. olukord Ukrainas on teinud seal asjad veelgi keerulisemaks, Valgevene Äh, vaatab ärevusega ähm, Venemaa agressiooni ja tegevust ähm, Ida-Ukrainas ja valgevenelased loomulikult ei soovi samalaadset sõda oma riigis. ja tagasiside, mis me oleme koha pealt saanud, äh, näitab, et Valgevene opositsioon on veelgi vähem aktiivne kui seni. ja mis puudutab läbipaistvust, siis ähm, Euroopa Komisjon äh, on äh, viinud läbi auditi, see läks äh, väga hästi. meil on olnud ka institutsionaalne audit, mida on palunud mõned doonorid. lisaks sellele jälgime me raamatupidamise regulatsioone, nii nagu need on sätestatud Belgia seadusandluses. iga kuue kuu tagant anname detailse ülevaate kuludest, grantidest äh, nõukogule, meil on väga tihti nõukogu koosolekul, loomulikult see on meie sekretäriaadile väga mm, ajakulukas, sekretäriaat äh, peab äh, tegema kaks nädalat ettevalmistusi nõukogu koosolekuteks, meil kulub kuu, terve kuu aastas, et tegeleda nõukogu koosolekute ettevalmistamisega, aga need on ka väga vajalikud, et tagada läbipaistvus. lisaks äh, on äh, juhtivkomitees äh, kuus nõukogu liidet, liiget, kes tegelevad igapäevase töö kontrollimisega nii et meil on institutsionaalne audit ja samuti igapäevane töö, kontroll ja seire, mida teostavad meie eh, juhtivad struktuurid. alla kahekümne protsendi eh, projektidest eh, ei saa avalikkuse tähelepanu osaliseks näiteks siis, kui äh, isikud, kes toetust saavad, on vangis või neid ähvardab vangla või neid ähvardab tagakiusamine. meil on selline olukord näiteks Egiptuses, Valgevenes, Süürias. Süürias me toetame küll inimesi, aga ilmselgelt me ei saa avaldada, keda. võin öelda oma minevikust, kui ma olin Poolas demokraatliku opositsiooni aktivist, et me kasutame põhim-, põhimõtteliselt me kasutasime siis äh, samu tehnoloogiaid, äh, samu sama, salajasi tehnoloogiaid, kui praegu kasutatakse äh, Süürias, Egiptuses ja mujal. ja samuti vastaspool kasutas sarnaseid jälitusmeetmeid, nagu kasutatakse praegu. ja praeguses olukorras me läheneme ka taotlustele selektiivselt ja valmistume oma tegevusel väga põhjalikult ette. esimeseks eesmärgiks äh, või esimeseks prioriteediks on meile tagada äh, grandi saaja julgeolek ja kõik äh, menetlused peavad lähtuma sellest prioriteedist ma ilmselt ei vastanud päris kõikidele küsimustele, aga aega rohkem ei ole, ma olen täielikult nõus härra Panseriga, et me peaksime tähtsu-, võtmetähtsusega teemadele keskenduma ja nagu ma juba ütlesin, siis me kõikide vahenditega üli-, üritame luua sünergiat. me kindlasti ähm, toetame inimõigusi, demokraatiat, aga kõige tähtsam on see, et Euroopa demokraatia rahastu täidab lüngad seal, kus äh, teiste rahastutega ei ole võimalik abi pakkuda, me tegutseme kiiresti ja paindlikult. Äh, kui tegemist on eriti kiireloomuliste teemadega ja aega ei ole. siinkohal äh, lõpetan omalt poolt, tulen hea meelega siia teie juurde tagasi, kui on äh, põhjust aega. suur tänu! suur tänu, härra Pamjanovski, see oli väga öö, äh, ülevaatlik öö, ähm, aruanne tegevuse kohta teie rahastu puhul minutiline paus ja siis võtab härra Brock üle meie ko komisjoni istungi juhtimise ja hakkame rääkima siis äh, Kurdistani piirkonnast. aitäh! Meine Damen und Herren. Ähm, lugupeetud daamid ja härrad, jätkame koosolekuga. vabandust, et ma alles äh, nüüd siia jõudsin, aga toimus äh, kohtumine kahe ainsa konservatiivse partei vahel, mis siin maailmas on alles jäänud, Euroopa Rahvapartei ja Hiina kommunistid. mul on äh, hea meel, et siin on härra Barzani, kes on Iraagi Kurdistani piirkonna julgeolekunõukogu esimees. tere tulemast äh,, härra Barzani ja me ootame huviga teie sõnavõttu me hindame väga seda, et te olete tulnud täna väliskomisjoni, et rääkida Iraagi ja Kurdistani piirkonna arengutest võitluses äh, ISISe vastu. me oleme kursis äh, sündmustega äh, Kobanes. me teame, et sinna jõudis kohale esimene kontingent Iraagi peshmerga võitlejaid, et toetada sealseid äh, kurdi võitlejaid äh, ISISe vastu. Nad äh, reisisid Iraagist äh, Kobanesse läbi Türgi, mis on väga ähm, oluline edasiminek suhetes seal piirkonnas. Teie kaasmaalased toetavad tugevalt oma kurdi sõpru Kobanes, aga me tahaksime teid tänada ka selle eest, mida te tegite selleks, et äh, kaitsta jesiite ja teisi vähemusi oma piirkonnas. Äh, me tahame teid tänada vastutuse eest, mis te seal olete kanda võtnud. me teame, kui keeruline on olukord, me teame, kuidas seal on segatud poliitika, etnilised küsimused, religioon, väga keeruline on leida lahendust me ei teagi, milline on praegune olukord äh, koha peal. oleks hea, kui me kuuleksime teie käest, äh, milline on tegelik olukord teie piirkonnas, et äh, lõpetada paremini omalt poolt ka sealset genotsiidi. suur tänu, suur tänu, et külla kutsusite, austatud Elmar Brokk, austatud väliskomisjoni liikmed, daamid ja härrad suur tänu, et kutsusite mind siia selleks, et rääkida julgeoleku olukorrast Kurdistani piirkonnas ja meie rahva tulevikust. me kohtume mm, väga raskel ajal, meie rahva julgeolek on ohus, seda ka Lähis-Idas ja ohus on ka julgeolek laiemalt Ehm, moslemid, mittemoslemid, eh, kohalikud ja välismaalased on eh, Iraagis ja Süürias brutaalselt tapetud, nende pead on maha raiutud. me elame, kohtume ajas, ajal, kui paljud riigid on ehm, tõstnud siseriikliku julgeoleku taseme kõige suurema riskitasemeni. me kohtume ka suurte probleemide ja eh, tuleviku rahvusvahelise julgeoleku ja rahu jaoks määravatel aegadel rahvusvaheline üldsus aga vaatamata nendele ohtudele tundub, et ei soovi astuda väga öö, otsustavat sammu ja kaitsta öö, süütuid elusid kõigi, iga hinnaga. see öö, vastuseis öö, viis selleni, et ISIS öö, on augustis öö, tapnud tuhandeid meie inimesi, orjastanud meie noori naisi ja viinud rahvamõrvani öö, täna meie Kurdistani piirkonnas ei võitle mitte ainult meie olemasolu eest, nii nagu me oleme seda teinud terve kahekümnenda sajandi vältel, vaid ähm, võitleme kogu vaba maailma nimel kaheksandal juunil ähm, kaks päeva enne Moosuli langemist ISISe kätesse rääg-, hoiatasime Iraagi valitsust äh, sellest, et see võib juhtuda ja tahtsime Peshmerga saate sinna kaitsma, kahjuks äh, ei võetud meid kuulda äh,. kõigepealt võttis ISIS üle Ida-Moosuli äh, ning ka linna panga, lennujaama ja valitsushooned Nad äh, liikusid väga kiiresti läbi piirkonna, Iraagi äh, armee äh, šokeerivalt kukkus kokku ja keegi ei võtnud kuulda meie pidevaid hoiatusi kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. viis Iraagi sõjaväelist üksust ja üks föderaalpolitseiüksus sulasid lihtsalt ülesse ja tuhanded ähm, sõdurid äh, lahkusid äh, oma postidelt, jätsid maha relvad ja ISISest sai terroristlikust organisatsioonist äh, seninägematu terroristlik riik. nüüd oli nende kätes tangid, ähm, soomukid, raskerelvastus ja käsirelvad ja Süüriast terrorismist äh, tulenev oht ei ole ohuks mitte ainult äh, Kurdistanile, vaid tervele vaba maailmale. ISIS on kasutanud äh, relvaladusid ja laskemoonavarusid selleks, et terroriseerida usuvähemusi ning haavatavaid perekondi. tuhanded inimesed on tapetud, kümned tuhanded kristlased on sunnitud äh, konverteerima islami usku ja pühalt maalt lahkuma. päevade jooksul kõigest on sajad tuhanded perekonnad Kurdistani piirkonda voolanud ja tekitanud humanitaarkriisi. ISIS oma suutlikkusega võttis üle ka järgmised linnad ja viisid läbi äh, uskumatuid jubedusi ja meie oleme kogu aeg palunud selle aja jooksul toetust liitlastelt. me oleme tänulikud Euroopa riikidele ja USA-le, äh, et nad on äh, vastanud meie üleskutsele anda õhutoetust, aga rohkem tuleb ära teha kui ISIS jõudis Janjari, äh, järgnes sellele veresaun. naabrid, kes olid äh, aastasadu põlvkondi teine kõrva, teineteise kõrvale elanud, äh, olid nüüd järsku vaenlased, mehed lasti maha, naised vägistati, tuhanded-tuhanded müüdi orjadena või tapeti ja inimesed pidid mägedesse põgenema selleks, et leida varjupaika Eh, lisaks eh, sellele tohutult kuum ilm ja vee ja toidu puudumine viis selleni, et inimesed hukkusid seal mägedes. ISIS jätkas aga oma tapatööd eh, ja öö, ehm, niitis maha tuhandeid peri-, perekondi, need, perekondi, need olid jesiidi kurtide osas, kurdide osas läbi viidud rahvamõrva etappidega. Ehm, lisaks sellele Äh, õhurünnakud mägede piirkondades küll äh, päästsid elusid, kuid väga palju meie naisi on orjanduses, neid äh, müüakse pisku eest Araabia hõimudele. see on kõik kordunud kurdide ajaloos, me oleme olnud rahvamõrva ohvrid, etnilise puhastuse ohvrid, keemiarelvade ohvrid ja nüüd eh, rünnakutest alates oleme me üritanud tagasi võita oma territooriumi ISISe kätest, aga terrorivastane sõda ei lõpe mitte kunagi. me jääme kaitsepositsioonidele seni, kuni see eh, terrorism võidetakse, aga mitte ainult ISISe sõjaväeline suutlikkus praegu ja võimsus ei peaks nii teie, austatud koda, kui ka rahvusvahelist üldsust eh, muretsema panema, vaid see on see, kuidas rahastatakse Lähis-Idas terroristlikke organisatsioone ja ka mujal. ISIS ei tunnista mingisuguseid riigipiire ning äh, nad ei löö tagasi rünnakute eest, kui nad seda saavad läbi viia. Äh, rääkides nüüd laias laastus, siis ISIS äh, toodab umbes kaks kuni kuus miljonit dollarit päevas sellega, et müüvad mustal turul naftavarusid Iraagi ja Süüria Äh, kunstiteoseid äh, ja nisu äh, koguvad kokku makse, nende all on Jordaania suur, Jordaanias suurem piirkond, nad on suutelised võitlema mitmel rindel ja välissõdurid paljudest Euroopa riikidest ka voolavad praegu Lähis-Ida piirkonda selleks, et ISISega liituda. Need välisvõitlejad ei ole mitte ainult ohuks Kurdistani piirkonnale, vaid on potentsiaalselt terve regiooni riikidele ohuks E, e, ISISe võimalikud rünnakud lääneriikide suhtes ei ole sugugi e, naljaasi, me oleme näinud juba seda, et koondatakse jõude selleks, et suunata jõud lääneriikide suunas, me võiksime seda tõsiselt võtma. daamid ja härrad, tegemist on meie ühtse vaenlase ja ühtse kohustusega. Kurdistani piirkond ei võitle praegu ainult Lähis-Ida või Põhja-Aafrika džihadistidega, vaid terroristidega e, Euroopa riikidest, Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hollandist, ja teistest riikidest, äh, kust tulevad inimesed, kes tahavad, äh, kes on veendunud selles, et nad peavad meid tapma või meid ähvardama, need on inimesed, kellega läbirääkimisi ei, ei ole võimalik pidada, nad ei tunnista selliseid asju nagu raha, rahu, koos eksisteerimine või, või neid väärtuseid, mida meie kõik kaitseme, demokraatia, inimõigused peshmergid ähm, praegu on esiliinil ja võitlevad ähm, rahvusvahelise organiseeritud äh, terrorismiga, meie peshmergad äh, võitlevad äh, vaenlasega, kellel on suure riigi võimsus. osalt nagu öeldakse, et me võitleme vaba maailma ees, kuid teisalt see vaba maailm tundub olevat täiesti ettevalmistamatu ja ka äh, ei taha äh, varustada meid nende vahenditega, millega me saaksime oma rahvast kaitsta. kümme päeva tagasi äh, kahekümne viiendal oktoobril Najad Ahmad ja Maulud, kolm vaprat venda, äh, lasti maha tulevahetuses äh, ISISega, võib-olla te ei ole neid nimesid kunagi kuulnud siin kohas, aga meie neid inimesi ei unesta, unusta. Nad hukkusid enesetapu äh, Eh, terroristi pommirünnakus, eh, nendel ei olnud relvi selleks, et saada välja autodest, nendel ei olnud piisavalt relvi, et ennast kaitsta ja daamid ja härrad, nad surid, sellepärast et vaba maailm istub käed rüpes ja vaatab pealt, kuidas need arengud seal ähm, arenevad ja sellepärast me oleme sadu oma võitlejaid kaotanud ISISe vastu äh, Ähm, rinnet hoides ja sellepärast ma olen ka täna siin teie ees osaliselt. daamid ja härrad, Kurdistani piirkond võitleb täna kolmel rindel. kõigepealt, äh, mis on kõige olulisem meie võitlus, on äh, pidev, äh, pidev sõda terrorismi vastu. võib-olla täna võitleme me jah, ISISe vastu, aga enne seda võitlesime Al-Qaeda ja, ja Iraagi vastu. Iraagi valitsused ja režiimid on kasutanud keemiarelva meie rahva vastu, laastanud kolm tuhat nelisada meie küla ja rohkemgi veel, me oleme üle sajandi juba võidelnud terrorismi vastu ja me kavatseme oma rahvast ja oma maad kaitsta. teiseks, võitleme finantssõja rindel äh, föderaalvalitsusega Bagdadis. Peshmergad äh, Ehm, ei ole suutnud ISISele vastu astuda osaliselt ka sellepärast, et äh, föderaalvalitsus ehm, Bagdadis ei ole andnud äh, äh, varustust, koolitust ja relvi, kuigi nendel on põhiseaduslik kohustus peshmergadele seda anda. peshmergadele on räägitud ikka ja jälle seda, et nende kohustus on võidelda ja surra Iraagi nimel, kuid nende õigustest ei ole kunagi kinni peetud. Iraagi föderaalvalitsus on illegaalselt peatanud meie Äh, eelarve ja veebruarist alates ei ole meie avaliku sektori töötajad saanud äh, palka. Peshmergad teevad tööd ilma palgata föderaalvalitsuselt Iraagist. me anname endast parima, kuid meie vahendid on piiratud ja vaatamata selle, et me oleme ainsad, kes äh, on suutnud ISISe vastu maad tagasi võtta, ei ole Peshmergal jätkuvalt ei äh, Bagdadist ega ka mujalt rahvusvahelistelt liitlastelt tulemas raskerelvastust ISISe vastaseks võitluseks. selle sõja kulu pluss üks koma viis miljonit maapagulast ja sisepagulast äh, on suureks surveks meie võimekusele nende inimeste eest hoolt kanda. me oleme äh, Äh, külalislas-, külalislahkust äh, pakkunud kõigile ilma selleta, et meid toetaks Iraagi föderaalvalitsus ja veelgi enam, Iraagi föderaalvalitsus äh, survestab pidevalt lääneriike, kes meile humanitaarabi ja kerg- ja kesk-, relvastust müüvad ja laskemoona edastavad Need äh, ja peatavad neid piiridel. Need viivitused piiridel tähendavad seda, et need ei, vahendid ei jõua inimestele, kellel on vaja toitu ja, ja vett. me võitleme selle eest äh, ka siis jär, meie kolmandal rindel, et me saaksime toetust vaba maailma käest. Peshmergad võitlevad ähm, sõjas, kus AK-47-ga ei ole võimalik midagi teha. Äh, meie vastasel on rohkem relvi, meil ei ole võimalusi, kuidas äh, äh, pomme ja isevalgist-, kuidas astuda vastu pommirünnakutele, isevalmistatud pommidega läbi viidud rünnakutele. Bagdad ei ole meid toetanud, see poliitika on vale ja see poliitika tuleb üle vaadata on olnud mõningaid väga heldekäelisi annetusi eh, lääneriikide poolt, aga peaasjalikult on tegemist olnud laskemoona ja kergrelvastusega. me ei saa ju kujutada ette, et me võitleme sellise organisatsiooni vastu, kellel on sadades miljonites raha, kellel on eh, võitlejaid üle terve maailma ja kellel on raske relvastust rohkem, kui me uskume ette kujutada. Eh, Kurdistan nii piirkond võitleb nii ainult oma perekonna, piirkonna kui ka maailma eest. nagu te teate, Peshmerga ja, ja ülejäänud Kurdistan pärast Saddam Husseini mahavõtmist liitusid Iraagi föderaalvalitsusega. me oleme rahvusvahelises koalisatsioonis teinud väga palju tööd selleks, et endine režiim kukutada. me oleme saanud Peshmergad Bagdadi selleks, et summutada vägivald äh, aastal kaks tuhat kolm, kaks tuhat kuus ja kaks tuhat seitse kodusõja ajal, aga Iraak peab ka kandma oma vastutust on talumatu see, et Bagdad on võtnud inimeste elatusallika ära mingisuguse poliitilise kähmluse pärast, samuti on talumatu see, et peshmergadele Bagdad ei anna äh, kaasaegset relvastust me suudame ISISe vastu võidelda ainult siis, kui kõik osapooled ennast koondavad, sealhulgas ka Bagdadi föderaalvalitsus ja naaberriikide valitsused. me oleme veendunud oma erimeelsustest Bagdadiga üle saama demokraatlike ja rahumeelsete vahenditega, kuid praegune seisak eh, ei saa jääda kestma me oleme ikka ja jälle tõestanud seda, et kurdid on mõistlikud, vastutustundlikud eh, partnerid ja oluline osa rahvusvahelisest üldsusest. Iraagi, Iraagis julgeolekukaose peatamine on äh, peaasjalikult Kurdistani huvides. me saame aru, et Iraagi julgeolek mõjutab meie julgeolekut, rahvusvaheline terrorism nõuab aga rahvusvahelist vastust ning Kurdistani piirkond on praegu terrorivastase sõja esi, eesliinil nüüd on aeg, et Euroopa Liit näitaks üles oma liidrirolli ja öö, äh, liituks meiega. meie ilm, selge esimene eesmärk on kaitsta Kurdistani demokraatiat ja meie e, elavat ühiskonda, kuid vaba maailm peab meie kõrval seisma ja toetma meie vapraid peshmerga võitlejaid. E, daamid ja härrad, Kurdistani piirkond on uhke selle üle, et me ka e, kaitseme vabadust ja et me oleme noor demokraatia, kuid Euroopa Liit peab käsikäes töötama Kurdistani piirkonnaga, et välja kujundada kohene strateegia selle terroriohu lämmatamiseks, selleks, et nad ei valguks ka siia teie pealinnadesse. me ei kaitse mitte ainult kurdi rahvast, vaid ka miljoneid teisi inimesi, kes kuuluvad teistesse etnilistesse kogukondadest. Kurdistan on saanud äh, turvasadamaks nendele, kes äh, peavad lahkuma Süüriast ja Iraagist. me oleme lootuse sadamaks miljonitele teistele, me oleme Kobanes näinud seda, et peshmergad äh, on saanud palju toetust meie vendadelt ja õdedelt, kes on läinud neid siin, neile sinna appi. Äh, meie ühiskond koondab äh, mehi ja naisi vaatamata etnilistele lõhedele. me oleme näinud aastasadu rahumeelset koos eksisteerimist. Kurdistani ajalugu on olnud alati selline ja me seda koos eksisteerimist toetame ka tulevikus. meie kogemus äh, põhineb sellele, et tuleb kaitsta inimkoguseid. meie ei ole ohuks Lähis-Idas rahu saavutamisele, me oleme rahu ja stabiilsuse oaasiks hoopiski eh, seda regioonis, kus valitseb kaos ja ebakindlus. ja Kurdistani piirkonna nimel ma tahaksin kasutada võimalust ja väljendada tänulikkust Euroopa Liidu ees ja liikmesriikide ees, eh, et te olete meid jätkuvalt humanitaarabiga toetanud ja abi osutanud sadadele tuhandetele inimestele, kes otsivad toitu ja vett ja peavarju meie piirkonnas. me vaatame tulevikku veendunult optimistlikena ja me loodame, et Euroopa Liit äh, senisest rohkem äh, tuleb meiega kaasa ja meid toetab. suur tänu, et andsite mulle võimaluse pöörduda täna teie poole. olen valmis vastama kõikidele küsimustele ja märkustele, mis teil võivad esineda. suur tänu! härra Peillon. härra Peillon. suur tänu, suur tänu, härra Barzani äh, selle eest, et äh, nii otsekoheselt äh, meie poole pöördusite, euro, rahvusvahelise üldsuse osas oli teile öelda üsnagi karm äh, sõnu, sellega ma olen täiesti nõus ja toetan teie sõnavõttu ja ka Iraagi föderaalvalitsuse osas olid teie karmid olid teie sõnad karmid, nad ei anna peshmergadele tõesti neid vahendeid, mida neil oleks hädasti vaja. mul on kolm küsimust, mis äh, on küll jah, teie piirkonda puudutavad, kuid puudutavad ka tervet regiooni. kõigepealt jah, äh, ISISe vastane võitlus, äh, ma tahaksin teada, kas sellega seoses on muutunud teie suhted nüüd Türgiga? tundub, et Türgi on olnud kurdi võitlejate toetamisel natukene äh, resistentne. kas teil on midagi öelda võimude kujunemise kohta oma piirkonnas? paluti, palutud on juba juuli algusest rahvahääletust Kurdistani iseseisvuse osas, teie president on seda palunud. mida te arvate, mis saab siis Kirgutist äh, ja kolmandaks, te viitasite sellele, et ähm, peshmergad äh, on PKK-le lähedal seisvad üksused. millised on nendevahelised suhted Türgi kurdidega ja kuidas äh, nemad võiksid näha tulevikku sama optimistlikuna, nagu, nagu teie seda väidetavalt näete? Äh, proua Alja-Marii, suur tänu äh, Äh, härra Barzani äh, selle ülevaate eest. Äh, tõesti, see annab väga hea pildi sellest, mis toimub kohapeal. aga minu küsimus puudutab võimude jõu, ähm, jõudude suhet praegu pal-, pu-, palju on peshmergasid arvuliselt ja palju on ISISel võitlejaid? ja siis kui hästi tuntakse seda piirkonda? millised on praegu teie luurevõimalused, ähm, kui palju te suudate välja selgitada seda, mis kohal peal praegu toimub nendes piirkondades, mis on ISISe kontrolli all? ja need, keda teie nimetate lääne jõududeks, Euroopa Liit, millised oleksid need konkreetsed vahendid, millega toetada teie võitlejaid? millised on need valdkonnad, kus te arvate, et on praegu kõige suurem häda ja kus oleks kõige rohkem vaja toetust, te rääkisite raskerelvastusest, kas sellega see piirdub või oleks meil vaja ka õhukaitsevahendeid rohkem ja millised oleksid need sõjaväelised võimsused siis, mida on teil praegu vajaka Äh, selleks, et saada ka piisavalt informatsiooni nende vahendite, vähendab selle relvastuse kasutamiseks siis, kui, kui see need teile eraldatakse, aitäh. Uh, härra Tanak, suur tänu, härra esimees. härra Barzani, tahaksin teid tervitada meie fraktsiooni nimel sest olen koordinaatoriks ning tahaksin ka kiita teie äh, võpraid peshmergasid ISISega võitlemise eest, äh, sellepärast et tegemist on eksistentsiaalse ohuga nii teie regioonile äh, kui ka globaalselt ning äh, terve maailm peaks sellega tegelema. ISIS on inimsusevastaseid kuritegusid korda viinud ning genotsiidi ka läbi viidud ning seetõttu kutsume üles ÜRO-d ja vastavaid agentuure üürima, uurima neid kuritegusid. ma tervitan Türgi äh, kokkulepet äh, äh, aitamaks teie võitlejaid üle oma piiri ning abistamaks USA õhurünnakuid ma tahaksin teie kommentaare teada, kuidas te näete praeguseid raha, rahuleping, läbirääkimisi äh, Ankaraga pärast äh, vägivaldsete protestide tekkimist äh, mõni nädal tagasi. Türgi ei lubanud vaba läbipääsu läbi oma piiri ning seetõttu ülestõus puhkeski Euroopa Liidu terroristlike rühmituste nimekirjas on ka PKK. Äh, Katar ning teised riigid, äh, nagu Briti press teatab, äh, on nüüd lõiganud läbi džihadistide rahastamise organisatsioonidega, mis võib olla seotud ISISega. tegemist on ka organisatsioonidega, kes on olnud demokraatia garandiks piirkonnas ning ma loodan, et uus Iraagi valitsus Bagdadis, milles on ka kurdi rahandusminister, aitab äh, kõiki Iraagi kogukondi ning annab ka rahastusallikaid äh, teie äh, territooriumile ning teie autonoomne regioon, nende, teie jaoks on olnud need allikad piiratud juba pikka aega. tere tulemast Brüsselisse ja Euroopa Liidu institutsioonidesse, aitäh! Thank you, Chair, and uh, thank suur tänu ja suur tänu, härra Fazani uh, ütleb proua Šake, äh, tegemist on raske ajaga teie rahva jaoks ning kogu maailma jaoks, kõik me oleme mures. Äh, Lähis-Ida on kannatanud juba liiga kaua äh, arusaama all, et vaenlane võib olla sinu sõber ning kas te võiksite kommenteerida, kuidas te näete Iraani rolli ISISega võitlemisel? ning äh, selle mõju Bagdadile ja kas te võiksite kommenteerida ka, äh, kuidas on edenenud läbirääkimised, äh, rahuläbirääkimised Türgi ja teie autonoomse piirkonna vahel, aitäh! proua Lösing, palun! suur tänu, härra Barzani meie koda on päri sellega, et vastupanu äh, siis fašistlikele kuritegudele tuleb suurendada ja minu küsimus on, kuidas te näete PKK rolli selles äh, julgeolekukeskkonnas? mis te arvate sellest, et äh, Türgi avab oma piirid ka PKK võitlejatele, PKK-l on väga suur äh, roll mängida näiteks visiidide päästmisel ning PKK mängib praegu ka suurt rolli Rojava kaitsel. kas äh, te pakute siin kaitset ja veel üks küsimus, kas äh, lääne relvatarnele äh, Jebeki YPK-le oleksite te nendega päri ja kuidas teile meeldib see plaan, et äh, Türgi seaks sisse puhvertsooni Rojavas. Äh, Rojavas äh, Kubanis võitlejate saatmise küsimus. minu küsimus, kas lisajõudude saatmine oli seotud tingimuslikkusega, mis puudutab Rojava enesekaitsmise võimalusi? ja veel üks küsimus, kuidas te selles konfliktis ning äh, selles keskkonnas Assadi rolli hindat, hindate, kas Assad oleks teie liitlaseks selles võitluses või kaitsevad nüüd lääne positsioonist äh, muutust äh, selles regioonis? suur tänu. Thank you, president uh,, Mr Barzani. suur tänu, härra Barzani, äh, tervitan teid oma fraktsiooni poolt, äh, ütleb härra Schmidt äh, ja suur tänu teie ettekande eest. olen siin kaamera taga, te mind vist väga ei näe. tere tulemast meie ette ning toetan teid, nii nagu kolleegid juba ütlesid. tahaksin kahte asja puudutada. Te ütlesite, et ISIS on kolm kuni kuus miljonit äh, dollarit teeninud nafta müügiga mustal turul. kas me saaksime kuidagi sellist müüki piirata, võib-olla kaasata siia kolmandad osapooled? kas on võimalik äh, ehk meil sellesse rohkem panustada ning edasi Äh, energia sõ-, äh, operatsiooniline sõltumus äh, ehk on võimalik kuidagi meil õõnestada ISISe tegevust. siin on mobiilseid naftatöötlusjaamadest juttu olnud, ehk saaksime sellesse panustada. härra Tannok juba küsis äh, Äh, Euroopa Liidu suhtumine PKK-sse äh, Türgis ehk peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama ning äh, teie kommentaarid Iraagi föderaalvalitsuse kohta, teie eelarve on olnud piiratud ja külmutatud Iraagi föderaalvalitsuse poolt, kas te tahaksite, et Euroopa Liit teeks organisatsioonina rohkem ära, ma ei räägi rohkem siin küll relvatarnetest, aga võib-olla äh, Äh, finantsidest, äh, mida me saaksime ehk äh, kiiremini tagada. Teie kommentaarid oleksid väga teretulnud sellele. Mr Barzani, the floor is yours. härra Barzani, teil on sõna. Thank you very much uh.... suur tänu ma tahaksin vastata kõikidele küsimustele, kui võimalik, üritan olla nii täpne, kui suudan. kui ei oleks seda sõda, siis eh, jah, me ei oleks silmisti selliste probleemidega, nagu me praegu oleme. esimene küsimus puudutas Türgit. mis puudutab nüüd eh, sõja võitmist, eh, raskerelvastust, siis jah, meil on raskerelvastust vaja. ma ei olnud siin piisavalt detailne, aga meil on vaja igasuguseid relvi, et äh, vaenlasele vastu seista. vaenlane on äh, varastanud relvad Iraagi armeelt, kui nad tulid Kurdistani ja võitlesid Peshmerga vastu, siis äh, Nad olid palju tugevamad kui Iraagi armee vastu võideldes. Nad tulid kurdide vastu, kasutades Iraagi armee ja Süüria armee relvi ja nad olid relvastuselt Peshmergast üle. Neil olid äh, raketid, neil olid äh, soomustatud äh, sõidukid, äh, Ameerika päritolu soomustatud äh, sõidukid, suurtükid ja Peshmergal olid äh, vanad, kulunud, äh, üksikud äh, relvad, mis nad olid saanud üle võtta endiselt Iraagi režiimilt. ja selle asemel, et Iraagi valitsus oleks andnud kurdidele relvad, Iraagi keskvalitsus ei lubanud kurdidel ka endale relvi hankida. kui me räägime raskerelvastusest, siis me räägime äh, tankidest, me räägime suurtükkidest äh,, soomustatud sõidukitest, et äh, meil oleks tulejõud äh, ISISe vastu. meil on äh, vaja ka helikopterid, et evakueerida haavatuid äh, mitmete kümnede või sadade kilomeetrite kauguselt äh, haiglas. meil on vaja kõiksugust relvastust, et võidelda selle vaenlase vastu ja mis puudutab Türgit, siis me lootsime, et Türgi mängib äh, suurt suuremat rolli, toetades Peshmergat äh, ja liitlasi selles sõjas ISISe vastu. alguses meile öeldi, et neil tulevad äh, presidendivalimised äh, ja et ISIS on võtnud türklasi pantvangi. alguses oli selge, et nad kõhklesid, kas täielikult olla seotud selle sõjaga, aga me kogu aeg lootsime ja me endiselt äh, loodame, et äh, Türgi roll saab olema suurem, kui see praegu on. mis äh, puudutab nüüd referendumit, siis see on Kurdistani inimeste õigus. me peame teadma, mida inimesed soovivad teha me soovime teada, mis on nende otsus nende tuleviku kohtu referendumi ettepanek läks äh, parlamenti, parlament äh, kiitis selle heaks ja nüüd äh, valmistatakse seda referendumit ette. referendumi korraldamine erineb sellest, mis me siis pärast referendumit tegema hakkame. me lihtsalt tahame, et see referendum viidaks läbi, nii et meie ja maailm teaksime, mida täpselt kurdi, kurdi inimesed soovivad ja millisena nad näevad oma tulevikku mulle tundub, et oli küsimus ka selle kohta, kas on äh, Peshmerga seotud äh, PKK muuga. Peshmerga minister äh, kontrollib seda, et liitlaste abi jõuaks Peshmerga võitlejateni ja hoolimata sõltumata sellest, milline on nende poliitiline taust, me kaalume kõigi relvajõudusid viimast Peshmerga ministeeriumi juhtimise alla. et kõik meie relvajõud oleksid seal üheskoos, see on pikaajaline äh, protsess, aga selles suunas me liigume et kui palju on peshmerga võitlejaid? võitlejaid tegelikult palju ei ole. Need, kes on äh, teeninud äh, peshmergas, kannavad relvi, neid on Kurdistanis umbes sada viiskümmend tuhat. mitte kõik nendest ei ole võitlejad, mitte kõik ei ole piisavalt noored, et minna rindele. aga need, kes praegu võitlevad konkreetselt, neid on nelikümmend, viiskümmend, kuuskümmend tuhat sõltuvalt äh, sellest, äh, kui palju on inimesi mõnes piirkonnas vaja, koguarv on umbes sada viiskümmend tuhat, nagu ma juba ütlesin, ja kui palju on ISISel võitlejaid? ISISe nii-öelda neid äh, kõige julmemaid võitlejaid ei pruugi olla väga palju, aga väga palju on uusi äh, rekruteeritud äh, sõdureid, äh, neid äh, võib olla nelikümmend, viiskümmend tuhat Iraagis, paarkümmend tuhat Süürias, neid toetavad ka mitmesugused hõimud erinevates piirkondades. nii et paljud on tõstnud relvad ISISe toetuseks, ükskõik kas siis Peshmerga või kellegi teise vastu ISISe võitlejate arv kasvab igal juhul, sellepärast et neil on rohkem äh, aega inimesi äh, rekruteerida, neil on rohkem äh, finantse, et inimestele maksta, et inimesi manipuleerida endaga liituma, neil on ka järjest rohkem territooriumi ja endiselt üle kogu maailma tuleb Lähis-Idasse inimesi liitumaks ISISega. nii et äh, me ei ole täheldanud ISISe võitlejate arvu märkimisväärset vähenemist, vastupidi, nende arv kasvab. me loomulikult äh, omame seda eelist äh, Kurdistanis, et äh, me äh, tunneme piirkonda, aga peshmerga on äh,, saab võidelda ainult nendes piirkondades, mis ei ole poliitiliselt äh, tun-, tundlikud, mis on meie arvates äh, Kurdistan. see on meie prioriteet. meie eesmärgiks on vabastada ka Shingar loomulikult, aga mis puudutab muid piirkondi, siis äh, me peame arvestama poliitiliselt tundlike teemadega, kui Kurdistani äh, äh, võitlejad lähevad kaugemale meie ajaloolisest territooriumist, siis kohalikud ei pruugi meid äh, tervitada. seal peaks olema ka araablaste jõud kaasatud ja väga keeruline oleks Peshmergal minna edasi Kurdistani piirkonnas, siis arvatakse, et me oleme ambitsioonikamad, tahame saada rohkem territooriumit, aga see on äh, vale, meie oleme loomulikult äh, keskendunud sellele, et vabastada oma äh, Kurdistani territoorium, aga samas me annaksime ka oma panuse globaalsema see võitlusesse ISISe vastu ja lõppkokkuvõttes tuleb öelda ka seda, et maaväed on need, kes võidavad lõpuks äh, sõja. õhurünnakud on väga teretulnud ja vajalikud, me oleme tänulikud liitlastele nende eest, aga õhurünnakute abil sõda ei võida meil on vaja ka maavägesid ja praeguseni on Peshmerga ainukene, kellel on äh, võimekus ähm, ISIS-t äh, lüüa ja territooriumi ISIS-elt tagasi võtta, meil on vaja rohkem maavägesid äh, teistes riigipiirkondades ja kindlasti ka Süürias. meil tuleb tagada, et ISIS-el ei jääks alles ühtegi äh, turvasaarekest, kus nad saaksid ümber äh, grupeeruda ja hakata jälle tulevikus võitlema. Neile ei tohi jätta mitte ühtegi piirkonda, kus nad saaksid ennast turvaliselt tunda. mis puudutab äh, koolitust, siis ja äh, loomulikult meil on äh, seda ähm, keerulisemate relvade puhul vaja, tihti on meile öeldud, et äh, meil ei ole ju piisavalt äh, kogemust äh, neid relvi kasutada, aga me tahaksime, et need inimesed saaksid koolituse juba praegu, et nad kuue kuu või aasta pärast saaksid juba hakata neid keerulisemaid relvi kasutama, kui te need meile annate kui äh, muudkui äh, öelda kurdidele, et äh, teil ei ole piisavalt eksperte, et neid suurtükke kasutada, siis meil neid eksperte ei saagi kunagi olema. me peame alustama nullist ja me palume teilt äh, koolitust oma inimestele, et nad oleksid valmis neid äh, keerukamaid relvi kasutama, mis on väga vajalikud me oleme kõige edukam jõud praegu ISISe vastu võitlemisel ja me oleme kõige potentsiaalsemad äh, ISISe hävitamisel. ei ole mingisugust mõtet äh, pakkuda äh, relvi nendele, kes ei võitle ISISe vastu nii tõhusalt, kui seda Peshmerga teeb meil on kindlasti vaja koolitust, meil on vaja teie toetust, neid relvi ja meil on vaja teie abi, et me õpiksime neid relvi kasutama mis puudutab rahuläbirääkimisi Türgi ja PKK vahel, siis selle kohta oli palju küsimusi, ma üritan kõiki neid küsimusi koos käsitleda. meie president ja valitsus on alati öelnud, et me toetame rahuprotsessi Türgis. me usume, et see küsimus tuleb lahendada rahumeelselt läbirääkimiste teel mitte mingid äh, sündmused ei peaks äh, seda rahuprotsessi äh, kõrvale juhtima. me toetame läbirääkimisi Türgi ja PKK vahel. me loodame, et mõlemad pooled on täielikult kaasatud sellesse protsessi ja saavutatakse positiivseid tulemusi samuti toetame me seda, et pakutakse abi äh, ükskõik kellele, kes võitleb ISISe vastu. õed ja vennad, kes äh, võitlesid ja võitlevad Kubaanas ISISe vastu äh,, väärivad täielikult rahvusvahelise üldsuse toetust, nii nagu seda väärivad ka võitlejad Kurdistanis küsimus äh, esitati ka Iraani kohta seoses võitlusega ISISe vastu. alguses Iraan äh, toetas Kurdistani regionaalset valitsust äh, ja Iraagi keskvalitsust võitluses ISISe vastu, neil on mõju Iraagis, eelkõige Bagdasis, aga Äh, tuleb öelda, et me toetame kõiki, äh, kes äh, liituvad meiega võitluses ISISe vastu. oli küsimus ka Assadi režiimi kohta. meie usume, et nii ISIS kui ka Süüria režiim on teineteist aidanud rahvusvaheline üldsus nõudis Süüria režiimi kõrvaldamist. režiimi ainsaks võimaluseks oli negatiivsem alternatiiv, nii et rahvusvaheline üldsus ei teaks enam, keda toetada. ISIS tekitaski siis sellise olukorra, et rahvusvaheline üldsus äh, hakkas äh, kaaluma, et keda siis nüüd toetada, milline on alternatiiv. rahvusvaheline üldsus alguses ei toetanud piisavalt tugevalt mõõdukat äh, Süüria opositsiooni. nii et me ei peaks valima mitte ISISe või Süüria režiimi vahel, vaid me peaksime toetama mõõdukat Süüria opositsiooni, kui ISIS laieneb selle arvelt, et mõõduka opositsiooni toetus on liiga nõrk, siis see opositsioon ei saa piisavalt tugevaks, et äh, võtta edukalt äh, üle äh, Süüria. ISIS on äh, tegutsenud mõõduka Süüria opositsiooni vastu, nii et kui me tahame aidata süürlasi, kui me tahame toetada demokraatiat Süürias, siis äh, tuleb ISIS hävitada ja kui see on tehtud, siis on Süüria inimestel äh, võimalus teha parem valik ja rahvusvaheline üldsus saab omale parema partneri seal. mis puudutab nüüd äh, finantse, siis äh, ISIS saab äh, sissetuleku äh, müüdes naftat, nad nõuavad röövitud inimeste eest lunaraha, nad koguvad makse, nad on võtnud üle mitmed naftatöötlemistehased, paljudes piirkondades, mida nad kontrollivad, müüvad nad nisu, ja igasugust kaupa, mis nad saavad kätte Iraagis ja Süürias. et need äh, finantskraanid kinni keerata, on oluline, et äh, lõpetatakse äh, raha ülekanded nendele kontodele üle kogu maailma, mis toetavad ISIS-t need äh, džihadistid, terroristid, kes tulevad üle kogu maailma äh, ja liituvad ISISega, ka nende osas tuleb äh, rohkem avaldada survet päritoluriikidele. Need riigid peavad takistama potentsiaalsete terroristide oma riigist lahkumist nii et äh, lisaks äh, sõjalistele rünnakutele ISISe vastu on väga oluline keerata kinni ISISe finantskraanid ja samuti takistada inimesi äh, liitumast äh, ISISega. suur tänu teile vastuste eest ja nüüd saavad sõna järgmised kolleegid, igaüks ainult üheks minutiks ja kõnelejate nimekiri on äh, sulgetud uh,. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, äh, härra Barzani, et andsite ülevaate ärevatest oludest Kurdistani regioonis ning ISISe kurjategudest. minu küsimus on juba tõstatunud ka, nagu ma aru saan, Iraagi kristlikel riidlite poolt äh, ja küsimus puudutab äh, kristlikke külasid Niinavas, mis on praegu ISISe äh, kontrolli all. see, seal on väga olulised äh, just põllumajandustootmispiirkonnad ning ISIS kinnitab seal kanda ja Kurdistan on ju omaenda vajadustes, toetub sellele piirkonnale ma tean, et äh, järgmiseks äh, hooajaks ei ole üldse midagi maha pandudki, nii et ellujäämise põhjusel äh, on KRG-l põhjust need kristlikud külad vabastada. niipea kui võimalik. nii et ma tahaksin teie käest küsida, milline on teie arvamus, kui me räägime nende kristlike külade vabastamisest, et milline selle vabastamise perspektiiv võiks olla, aitäh. Anna Komes, palun. suur tänu, härra Barzani, eh, ma kiidan Peshmergasid, eh, vapraid võitlejaid eh, ISISe vastu Kubaanis, kes aitavad seda Kubaanit kaitsta. ma saan aru, et KRG valitsus püüab äh, koguda informatsiooni ja andmeid äh, inimõiguste massilise äh, rikkumise vastu. ma saan aru, et mingisugune rahvusvaheline kohtu jurisdiktsioon võiks olla ehk sellele ning kuidas rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni seadmist teie näeksite? ISISe kannakinnitamine Iraagis kas see on Iraagi valitsuse tegemata jätmine? KRG on ju ka tegelikult uue valitsuse osa. kas te näete, et uus Iraagi valitsus toimib paremini nii, et selline eh, vägivald jätkuda ei saaks ning kas te oleksite eh, tõhusamalt eh, toimimas koostöös ka Euroopa Liiduga, et Euroopa Liit oleks rohkem kohal eh, ning saaks eh, toetada eh, KRG pädevuse väljaarendamist rohkem kui siiani, aitäh. Um, yes, we met earlier, Mr Barzani. ja me kohtusime juba härra Barzani varem ja olen äh, Iraagi delegatsiooni äh, juht ning ma tahaksin tunnustada teie võitlejate vaprust äh, võitluse sissega. Te minu arust olete väga tugeva selgrooga. kolm prioriteeti, mis meie delegatsiooni tööks on seotud, üks on asise hävitamine ning regiooni valitsuse toetamine on kaks kolmest, suur tänu, et tulite, tere tulemast Äh, küsimus minu poolt, kuidas delegatsioon saaks teid konkreetselt aidata ja mis on kolm peamist prioriteeti, mille olete teie paika seadnud äh, äh, sõjalise ja diplomaatilise toetuse osas, aitäh? Rahvan Pahlen, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin küsida mina härra Barzani käest Türgi kohta. Türgi on, oli Assadi sõber, siis jälle mitte. Türgi püüab äh, rahukokkulepet saavutada PKK-ga ja siis jälle samas mitte. Türgi ei lasknud teil Kubaanisse minna, nüüd olete selle loa saanud. kuidas me peaksime Erdogani ja Türgi rolli nägema selles kont-, konfliktis, kas nad on teie selja taga ja toetavad teid ja mida meie saaksime teha, et suunata neid õigele teele, aitäh? suur tänu, härra esimees ma mõtlen selle üle, kuidas ja miks on ISIS saavutanud nii palju edu oma tegevuses. üks selgitus on need relvad, mis on nende kasutuses, teisest küljest minu arust ei oleks nad saanud nii kiiresti edasi liikuda, kui nad seda on teinud ilma avalikkuse toetuseta. mis on teie arvamus, kas see on tõsi ja kui, siis miks nii? Eh, teiseks, kas te saaksite veel Türgi olukorda kommenteerida, mis on Türgi motivatsioon äh, siin vähe tegutseda? ja edasi küsimus PKK kohta. mis te arvate, kas PKK ei peaks olema terroristlike organisatsioonide nimekirjas? aitäh. Jag ska prata svenska så ni får sätta på lurarna. Eh, tack så mycket för den information. Eh, suur tänu, et eh, tulite meie ette kõnelema. mul on kaks küsimust, ütleb proua Seballos Lääne-Kurdistan on ka öelnud, et tegemist on autonoomse regiooniga, nad on ennast autonoomseks äh, kuulutanud äh, ja nad äh, tahavad läbi viima, läbi viia referendumi. ma olen nõus, et kurdid võiksid omaenda tuleviku üle otsustada ja referendumi läbi viia, aga kas te arvate, et Iraak võib föderaalriigina peaks hoidma neid enda juures või ohustab see Lähis-Ida rahuprotsessi tervikuna? teine küsimus äh, Äh, uraan, mida võiks kasutada ka äh, selles äh, konfliktis. nagu te teate, siis me oleme näinud, et uraani on juba kasutatud ka konfliktides piirkonnas varem, varem ja see on olnud väga hävitavatud järelmitega. Van Nikke. Uh, next week I am going to Syria. järgmisel nädalal lähen ma Süüriasse, uh, ütleb härra Korin Mikke. ilmselt kohtun ka Assadiga. mida ma saan uh, selle kohtumise konkreetselt ära teha, et Kurdistanile abiks olla? Yes. Thank you, chairman. Mr Bazani. suur tänu, ütleb härra Mavrides. härra Barzani, olen siin. tahaksin kõigepealt ütlema, öelda teile tere tulemast Euroopa Parlamenti ja ma tahaksin ka rõhutada, kuivõrd äh, olen ma võlutud sellest, kuidas te vabaduse nimel võitlete. kaks küsimust. mõned äh, nädalad tagasi oli meil meie ees istumas siin nagu teie täna, eh, Türgi Euroopa asjade minister. ta ütles avalikult välja, et Türgi on sõlminud kokkuleppe eh, terroristliku ISISega, et vabas, et vahetada pantvange. Eh, samal ajal me teame ka, et lääneriigid eitasid, et neil on olnud kontakt terroristidega ning äh, nad on maksnud sellest kõrget hinda. tahaksin teie arvamust selle kohta teada. ja veel üks lühike kommentaar. Te ütlesite, et Kurdistani on need piirid, mida te nimetasite. kas El Bakir ja piirkond, mis sellega äh, üm-, mis on selle ümber, on osa äh, Kurdistani autonoomsest regioonist või mitte? Uh, I... suur tänu, härra esimees. tahaksin ütlema tere tulemast äh, härra Barsanile, äh, ütleb härra Khan ja suur tänu selle äh, põhjaliku informatsiooni eest tänasest olukorrast ning raskest olukorrast, mis teie inimeste ees on ma arvan, et oluline on see, mida te ütlesite, et tegemist on maailmaskaalal võitlusega ISISe vastu ja see kindlasti ei ole läänemaailm moslemite vastu. Te rääkisite, et terrorismiga on võideldud juba üle saja aasta. kuidas te näete eh, selle eh, kurdi rahva kannatuste lõppu, eh, nii et terrorismi enam selles piirkonnas ei ole ning kuidas tagada, et regiooni valitsused oleksid kaasatud ISISe vastasesse võitlusesse? ja kolmas küsimus, mida on võimalik teha teie arvamuse kohaselt et ISISe äh, võitlejatega ei üheneks inimesi äh, igalt poolt maailmast. Te rääkisite raskerelvastusest, rääkisite ka sellest, et väljaõpe on vajalik, aga kui kaua te näete, et selline võitlus üldse kestab ning äh, viimane küsimus poolteist miljonit põgenikku, kellest te rääkisite, millist hädavajalikku abi on vaja nendele põgenikele nüüd ja kohe, aitäh? härra Postinaru, palun. suur tänu, härra esimees, härra äh, Barzani, ma tahaksin tänada teid väga kõikehõlmava ja pragmaatilise äh, sõnumi eest, äh, mida te täna siin esitlesite. Euroopal on aeg kõrvale heita klišeed, tabud ja utoopiad, mis on meid sellesse kriisi üldse viinudki selge on see, et Euroopa peab vaatama üle oma strateegia, kui see üldse olemas olnud on ning mida teie arvate, mida Euroopa peaks uues strateegias kajastama äh, regioonis, äh, mis on meie jaoks strateegilise tähtsusega? teiseks, äh, te rääkisite Iraani ja Süüria rollist ISISega võitlusel selleks, et kriisiga toime tulla. kuidas te näete kurdi inimeste tulevikku regioonis, pidades silmas kogu teema keerukust ning seda, et neli riiki on oluliselt kaasatud. milline on teie arust tulevikuperspektiiv, aitäh? Thank you, Mr Barzani. suur tänu, härra Barzani, ütleb härra Freund äh, selle teema valgustamise eest küsimus Kubaani sees ja ümber on toimunud võitlus juba kuid. kas te saate meile selgitada, kuidas äh, sada nelikümmend peshmergat, äh, kui see on täpne arv, äh, võiks midagi muuta selles võitluses ja ei ole lihtsalt kahurilihaks Kubaani vaenlase vastu võideldes? Legalist kõnelejate nimekiri on nüüd äh, äh, suletud, aga kas meil on aega veel kahe inimese jaoks, kes on sõna soovinud äh,? vähem kui minut kummalegi. härra Schaffhausen on ära läinud ja edasi proua Sakorafa. keda ka saalis ei ole, küsib esimees. Äh, härra Barzani äh, au ja kiitus äh, peshmergade võitlusvaimu eest. ma arvan, et on väga oluline see, et esimest korda oleme me rohkem ühendunud kui, kui varem. Kurdistani valitsus on juba öelnud, et kurdi rahva õigus on saavutada suveräänsus. kas te olete endiselt sellel arvamusel ja millistel tingimustel see võiks toimuda? teiseks, mõned kuud tagasi Paktide valitsus lõpetas teie rahastamise mõned kuud tagasi ning see on teie likviidsuse jaoks tekitanud suure probleemi. Äh, kas see tähendab ka, et äh, ametnikud enam äh, palka ei saa? ning toornafta rahadest olete te väga suge-, suures sõltuvuses, mis on olukorrast saanud, kas teil rahastamise allikad on olemas ja kas mingisugused kokkulepped on sõlmitud, suur tänu! härra Barzani, palun! küsimusi on esitatud mitmeid, püüan olla täpne ja teha lühidalt, aga äh, ärge pange pahaks, kui vastused tulevad veidi pikemad. Äh, mis puudutab äh, neid külasid ja linnu, mis on endiselt ISISe kontrolli all, siis ma pean ütlema, et mõningad linnad on juba vabastatud ISISe kontrolli alt. Bashika linn Äh, on potentsiaalne vabastatud linnade hulgas. Äh, Karakush ja teised väiksemad külad, nad on Mosulile nii lähedal, isegi pärast vabastamist oleks tegelikult väga raske tagada inimestele tagasipöördumine nendesse linnadesse ja küladesse, sellepärast et nad on otse äh, tulevahetuse all. kuna nende külade ja linnade vahel ja Mosuli vahel on lihtsalt niivõrd väikene vahemaa, siis ei ole võimalik, et äh, nendest küladest äh, pärit inimesed saavad tagasi pöörduda oma koju, enne kui Mosul on ISISest äh, täielikult vabastatud. Nende linnade vabastamine on võimalik, aga tsiviilisikud ei saa tagasi pöörduda nendesse linnadesse, sellepärast et nad on igapäevase võitlustegevuse äh, Äh, all kannatajad äh, raketirünnakut äh, ei võimalda kellelgi seal rahumeelselt erada, elada. nii et Mosuli vabastamise plaan on, tuleb paika panna selleks, et need piirkonnad oleksid rahumeelsemad. miks ISISel on olnud nii palju edu? mõned küsimused olid selle kohta. ma olen nõus, et mitte ainult ISIS ei ole olnud äh, selle sõja äh, põhjustajaks, äh, me räägime siin valede poliitikate järelmitest, mis Bagdadi poolt algatatud said. ISIS on suure poliitilise probleemi järelm ja me tegeleme praegu tagajärgedega ja mitte selle probleemi algallikatega. kui Bagdadi poliitiline olukord oleks kaasanud sunnid, sunniidid, šiiidid ja kurdid võrdselt ning ei oleks nad sundinud äh, eralduma, äh, kui nad ei oleks äh, rahvusarmeest sek-, usuarmeed teinud äh, Iraagi armee ei oleks eh, siis kokku kukkunud, see ei oleks olnud nii korrumpeerunud, kui ta praegu on, sest eelnevad Iraagi, eelnev Iraagi valitsus ei suutnud eh, tagada edukat poliitilist süsteemi ning üles ehitada tugevat eh, stabiilset armeed. niisiis jällegi ma ütleksin, et miks ISIS nii edukas on olnud sellepärast, et paljud sunniitide piirkondas inim-, inimesed ei toetanud ISIS-t, nad isegi ei oleks äh, olnud nende meelsed, aga kuna nad äh, Bagdadi režiimi niivõrd vihkasid, nad olid lihtsalt nõus käed ühendama ükskõik kellega, et Bagdadi vastu astuma, astuda. ja selle probleemi lahenduseks on Bagdadi poliitilise süsteemi Äh, muutmine, me võime äh, sõjaliste operatsioonidega edasi minna ja vaenlast tagasi lüüa, aga see probleemi lõplikult ei lahenda. meil on endiselt samasugused probleemid, sest enne ISIS-t oli Al-Qaeda, äh, homme võib see olla veel üks muu organisatsioon. vaja on tagada seda, et sellised valed poliitikad ei viiks selleni, et tekivad terroristlikud rühmitused nagu ISIS äh, või inimesed astuvad üles omaenda valitsuse vastu. mida Euroopa Liit saab äh, otseselt teha? me usume, et Euroopa Liit võiks äh, sõjaliselt meid toetada, ka rahaliselt võiks toetada, poliitiliselt saab toetada. sõjaliselt on meil vaja, et Euroopa Liit ja KRG oleksid omavahel liidus ei ole mingisugust mõtet, et äh, see sõjaline toetus läheb läbi Bagdadi, seal seda hinnatakse, vaadatakse ja siis saadetakse Kurdistani autonoomsesse regiooni. Äh, Bagdad nõuab äh, laskemoona ja relvade inspektsiooni, mida kasutatakse terroristliku organisatsiooni vastu. samas on see organisatsioon selline, mida nad ei ole suutnud ise tagasi lükata ning ise kannatavad selle all. me tahame, et meile tagataks otsest relva ja laskemoona äh, tarned ja toetust Euroopa Liidust. poliitiliselt on meil vaja äh, Kurdistani äh, toetamist, tegemist on julgeoleku ja turvalisuse oaasiga ning Kurdistan on ka võimalus, kuidas ühendada erinevate taustadega, erinevate usuliste taustaga inimesi äh, kokku kogukonnaks. meil on vaja, et see kogukond oleks toetatud, selles ongi vaja teie toetust, aidake Kurdistanil muutuda äh, veelgi äh, edukamaks mudeliks Lähis-Idas, mis on kaost ja ebakindlust täis. Kurdistani edu peaks igal juhul toetama meid ei tohiks kõrvale heita. meil on vaja ka teie toetust rahaliste vahendite osas, sellepärast et lisaks nendele probleemidele, mis meil on omaenda rahva hulgas, sellepärast et me ei ole paktadilt eh, eelarvet saa-, eh, saanud, meil on sisepagulasi ja pagulasi poolteist miljonit, kes tulevad erinevatest piirkondadest ja ilma eh, eelarveta ei saa KRG jätkata nende inimeste toetamist, eriti saabuva talve valguses Äh, pagulaslaagritel on aina äh, raskem äh, toimida ja nendes karmides tingimustes on inimestel raskem ellu jääda. nii et me oleme teie panuste ja annetuste jaoks valmis, loodame, et need on hoopis heldemad kui see, mida me oleme siiani näinud. ilmselt need ongi need kolm põhilist toetusvõimalust, mida me palume. sõjalist, rahalist ja poliitilist toetust on meil vaja ning kõik need kolm valdkonda äh, arvame me äh, on seotud Euroopa Liiduga väga tugevalt. loodetavasti te saate selle võimalikuks muuta. Türgi kohta äh, ma ei saa türkide nimel rääk-, türklaste nimel rääkida, neil on omad poliitikad, tegemist on meie naabriga. me oleme Eh, nende nõusoleku saanud oma poliitikate tarveks. Eh, me oleme küsinud toetust, eh, seda me aga nende käest ei ole saanud. ma selgitasin, et neil olid vangid, keda nad tahtsid vahetada ning presidendivalimised olid kohe-kohe ukse ees, nüüd on aga need möödas ja loodame, et Türgi hakkab tegutsema ning me loodame, et me saame rohkem toetust terroristide vastases võitluses ning sellele lisaks ei ole mul midagi öelda rohkem türklaste nimel, sest äh, nende käitumine on nende endi mm, põhjustest ajendatud. Äh, PKK staatus, kas äh, peaks ta terroristlike organisatsioonide nimekirjast maha võtma? me ei ole PKK-d kunagi näinud terroristlike organ-, terroristliku organisatsioonina, nii et me kindlasti ei näe, et PKK peaks olema terroristlike rühmituste nimekirjas referendumi koha pealt, kas referendum järel on äh, meie regioon ühtne? ma tahaks olla mitte väga diplomaatlik ja otsekohene, kui te vaatate Iraaki, siis tegemist on äh, riigiga, mis on olnud ajalooliselt äh, üsna ebastabiilne. nõudes kui me teeme samu vigu, siis me saame samad tulemused. Iraagil puudub täna äh,, Iraagis on puudu usaldusest äh,, erinevad äh, usurühmitused ei äh, usalda üksteist ning selleks, et äh, sunniidid, šiidid ja teised elaksid äh, äh rahumeelselt koos ühes riigis, selleks on vaja garantiisid, et ükski kogukond ei hakka domineerima teiste üle. kui te, kui me vaatame kurdi äh, ajalugu, siis äh, küüditamised äh,, piinamised, äh, keemiarelvade rünnakud, need kõik on meil värskelt meeles. kuidas me saame rääkida oma rahva tulevikust, kui ei ole garantiid, et sellised äh, kurjad äh,, tohutud teod ei äh, kordu tulevikus? föderalistlikku mudelit oleme proovinud äh,, isegi see ei ole andnud garantiisid, sellepärast et Bagdadi režiim äh, tegelikult föderaalsust äh, ellu ei viinud. konföderatsioon oleks üks võimalus, sellepärast et äh, kurdid ning ka teised riigiosad peavad tundma ennast, et nende kogukond on, kogukonnal on julgeolek ning et see on ohutu ka tulevikus viis minutit veel härra, kes läheb Süüriasse ning äh, kohtub äh, saadiga, ma arvan, et üks küsimus äh, oleks piisav siin, te peaksite küsima, miks ei ole kurdid veel Süüria kodanikud, nad on juba sajandeid Süürias elanud ning on elanud piirkondades, mis on olnud Kurdistani osad ning on Süüriale antud. küsimus, miks ei ole tegemist võrdsete kodanikega kui nad tahavad kurdide toetust ja abi, siis nad peavad kõigepealt teadma, kuidas kurte näha äh, võrdsete partneritena, nii nagu nad kohtlevad ka omaenda rahvast. suur tänu. ja kas äh, YPG on äh, Äh, kurdi osa. tegemist on äh, Prantsuse suurune suurusriigiga, kui me vaatame, millised on Kurdistani osad äh, erinevates naaberriikides, siis on miljoneid kurde, kes selles piirkonnas elavad. aga Kurdistan on neljateistkümnendal, viieteistkümnendal sajandil ja ka pärast Esimest maailmasõda olnud jagatud, aga nüüd on uus reaalsus, tegemist on Iraagi Kurdistaniga, Türgis oleva Kurdistaniga, äh, Kurdistani regioon äh, Süürias ja ka Iraanis. praegu äh, keskendume me olukorrale Iraagis, me saame aru, et tegemist on tundliku teemaga ning et igal piirkonnal on oma unikaalsed äh, Äh, olud, me ei hakka sekkuma teiste riikide siseasjadesse, aga mis puudutab kurde erinevates maailma piirkondades, siis me tahame, et kurdid nendes riikides äh, saaksid ise öelda, millist süsteemi ja millist tulevikku nad tahavad äh, toetada. nii et kui YPG muidugi kõiki Süüria kurde ei esinda, on ka palju kurde lisaks, kes Süürias elavad, aga ükskõik milliste süsteemi või režiimi nad toetavad ja enda jaoks valivad, eh, toe-, toetame me ja loodame, et ka teie eh, toetate kurdide nõudlusi, ükskõik eh, kus kohas nad ka ei asuks Okay, well, I don't know if I Uh, in terms of, there was a question about how many küsiti ka, uh, kui palju peshmergasid läks Kubaanisse. ma ütlen, et uh, me tahtsime saata rohkem võitlejaid Kubaanisse, aga Kubaani kaitsjate hulgast tulid signaalid, et nad ei taha äh, võitlejaid, aga nad tahavad lihtsalt äh, raskerelvastust äh, appi. nii et peshmergade arv ning valitud relvad Kubaanisse saatmiseks olid just vastavalt Kubaani inimeste nõudmistele endile. KRG oli valmis ja on endiselt valmis saatma rohkem üksusi Kubaanisse. kas sõltumatus äh, on objektiivne. suveräänsus on Jumala poolt antud äh, õigus kurdidele ja ka teistele rahvastele. kui keegi äh, on äh, nõus suveräänsusest vabatahtlikult loomu, loobuma, siis nad ei peaks ka ütlema, et kurditel ei ole õigust suveräänsusele, aga kui suveräänsus on teile hea, siis on see hea ka kurdidele ja kurdidel on õigus elada võrdsetena äh, Äh, rahus ja harmoonias, äh, äh, samamoodi nagu igal teisel rahval on see õigus. me saame aru tänasest olukorrast ning sellest, et need teemad on tundlikud ja seetõttu on meil ka referendum plaanis, nii et inimesed saaksid ise öelda oma sõna sekka, mitte et poliitikud räägiksid rahva eest inimesed peavad ütlema välja, mida nad tahavad ja neil, nad on äh, meie toetuse ära äh, teeninud. ma arvan, et aeg on nüüd otsas, äh, kui on veel midagi, mida unustasin, siis võiksin täpsustada. kas keegi on väga rahulolematu? no kui ei, siis suur tänu, suur tänu teile, härra Barzani, et aega leidsite meiega kohtumiseks. And I think uh, that ning ähm, ma arvan, et äh, teie ähm, olete ära teeninud suure toetuse äh, oma kaitsel, oma piirkonna kaitsel, aga ka teiste rahvaste kaitsel. me loodame seega, et õigusriikluse all on võimalik olukorda kuidagi parandada. suur tänu! ma tahaksin siinkohal tervitada meie ridades tervitan siinkohal äh, Saksamaa jesiidi äh, kogukonna esindajaid. tahaksin äh, ka teid tugevalt äh, toetada, arvestades seda, millises raskes ajahetkes on äh, teie kogukond äh, praegusel hetkel ja suur tänu, et te tulite meie komisjoni koosolekule. käesolevaga oleme antud päevakorrapunkti ammendanud, liigume edasi järgmise küsimuse juurde, milleks on valimised Tuneesias ma usun, et need valimised on väga suure tähtsusega. Need valimised näitasid, et äh, on äh, võimalik leida tulevikuperspektiive avavaid lahendusi ja ma loodan, et ka Euroopa Liit mängis seal teatavat positiivset rolli, eriti meie Prantsuse sõbrad. see aga näitab ka, et äh, sotsiaalmajanduslik ja poliitiline areng on väga oluline, sellepärast et paljud ka ütlevad, et selline areng oli äh, üldse võimalik, kuna Tuneesias on keskklass. ja siinkohal tahaksime tänada eriti Michael Kaalerit, kes äh, on äh, andnud tugevalt oma panuse, osaledes seal valimisvaatlejana ja samuti ta juhatas äh, valimisvaatlusmissiooni. palun, kas te võiksite äh, saalist lahkuda, proua Lösing, palun, kas te võiksite saalist lahkuda? ja ma usun, et äh, Mihhail Kaaler on kes ta on tugevalt oma panuse sellesse teemasse, tema saab kõigepealt sõna, järgmisena saab äh, sõna härra Panseri. Michal, palun, äh, sul on sõna. Äh, suur tänu, austatud kolleegid. me olime oma seitsmeliikmelise delegatsiooniga lühiajaliselt Tuneesias kahekümne kuuendal oktoobril toimusid seal valimised, koos minuga oli seal äh, kolleeg Panseri, Valenciano Orozco, Marin, Kristin Verja, kolleeg Jodi Sebastian. Fabio Massimo Castaldo und Kollege Nicola Bay. Perhaps you võib-olla te saate jätkata oma teemaga väljaspool saali, meil on siin juba uus päevakorrapunkt äh, peale tulnud, äh, tõesti suur tänu nüüd. kui nüüd äh, vaadata kogu Araabia piirkonda, siis me võime olla rõõmsad selle üle, et meil on positiivne näide Tuneesia näol olemas, need valimised toimusid täpselt kolm aastat pärast seda pühapäeva, kui toimusid esimesed valimised tuneeslased kulutasid kujutasid omale olukorda natukene teistmoodi ette, juba aasta pärast nad tahtsid äh, uut põhiseadust, neil kulus selleks kolm aastat, aga ma usun, et see ei olnud mitte maha visatud aeg. põhiseadus äh, võeti äh, vastu konsensuslikult, lõppkokkuvõttes tegemist on moodsa põhiseadusega, sellisega, mis jääb esiplaanile kodanike, riigi ja loob äh, raamistiku ka valimiste toimimiseks, mitte keegi ei boikoteerinud neid valimisi, mitte keegi ei kutsunud üles neid valimisi boikoteerima, nii et kõik, kes tahtsid valimistel osaleda, said seda teha. valimiste käigus täheldasime me, et nii nende läbiviimine kui ka ettevalmistamine olid korrektsed ja vastasid reeglitele. ma ütlesin äh, Tuneesia ajakirjandusele, et kõige märkimisväärsem oli see või noh, kõige jahvatavam oli see, et midagi jahmatavat ei olnud. Äh, kogu protsess toimus, äh, kulges täiesti ähm, õlitatult erinevalt aastast kaks tuhat üksteist oli äh, ühtne valimisnimekiri, eelmine kord oli kaks nimekirja, ühed, kes kandsid end vabatahtlikult nimekirja ja teised, kes kodanike registris olid teistmoodi kirjas, see tõi kaasa endaga selle, et kaks tuhat üksteist oli neli koma kolm miljonit valijat, seekord valimiskomisjon äh, kutsus siis inimesi üles vabatahtlikult registreerima ja selle taga saavutas äh, üks miljon lisavalijat tuli juurde, aga lõpuks kolm koma üks miljonit ainult äh, valisid, nii et kõikidest äh, valimisõiguslikest kodanikest seitsekümmend protsenti kandsid ennast nimekirja, kuuskümmend protsenti lõpuks osalesid valimistel. see loomulikult ei ole päris rahuldav ja kindlasti tuleb tuneeslastega läbi rääkida edaspidi ka selles osas, kuidas tõsta valimisaktiivsust tulevikus. Tuneesia kodanikuühiskond oli väga äh, aktiivne, seal oli kohalikke valimisvaatlejaid neliteist tuhat erinevatest äh, organisatsioonidest ja umbes tuhat äh, rahvusvahelist äh, vaatlejat oli ka. meie valimisvaatlusmissioon oli kõige olulisem, sest ta oli pikaajaline missioon. ka Carter Center saatis oma valimisvaatluse äh, missiooni ja samuti olid esindatud teised USA organisatsioonid, Euroopa Nõukogu äh, missioon viibis Tuneesias, Aafrika Liit äh, ja samuti äh, frakomfoonseid liike koondav organisatsioon vaatles valimisi. nii et me kõik jõudsime lõpuks järeldusele, et valimised toimusid korrektselt valimiskomisjon, mis töötas sõltumatult äh, valitsusest, tegi ka suurepärast tööd. nii et me võime öelda nüüd, et äh, suurim, äh, seni suurim valitsuspartei saavutas teise koha. kõige suurem partei on nüüd Nida Tunis, mis tähendab äh, Tuneesia kutset, nad on kõige suurem äh, sekulaarne partei. kaheksakümmend viis kohta said äh, nemad, esimees on Kait Sepsi, ülemineku peaminister. kes hakkab kahekümne kolmandal novembril kandideerima presidendiks, seal on kakskümmend seitse kandidaati nii et kahekümne kolmandal novembril on esimene voor, kahekümne kaheksandal detsembril tuleb teine voor. kolm valitsusparteid, nii-öelda äh, troika said äh, suhteliselt äh, nahutada president Barzuki partei, kelle liikmetega me ka kohtume, ütlesime, nemad said parlamendis ainult neli kohta ja senine parlamendi spiikri äh, Edaktori partei sai ainult ühe koha parlamendis nii et äh, sarnaselt äh, Ida-Euroopaga pärast esimesi demokraatlikke valimisi kõigepealt äh, karistatakse nii-öelda seniseid valitsusparteisid, aga see on iseenesest äh, positiivne. Tuneesias äh, aktsepteeritakse laialdaselt äh, nende valimiste tulemusi meie pikaajaline missioon äh, on olnud Tuneesias äh, septembri algusest äh, kohal koos Annemani Näitse Otenbrocki juhtimisel ja nad jäävad kohale kuni presidendivalimist teise vooruni. Annemi tuleb jaanuaris pärast kõiki valimisvoore meie ette, et anda üldine ülevaade valimistest. meie Euroopa Parlamendina oleme ka tulevikus äh, kindlasti kontaktis äh, värskelt valitud äh, parlamendiga ja kindlasti me jätkame oma toetuse andmist riigi edaspidiseks demokratiseerimiseks. ühesõnaga kuulun ka sellesse komisjoni, mis äh, otsustab äh, selle üle, kuidas pakkuda finantsabi ähm, Tuneesiale demokratiseerimisel. ma olen arvamusel, et me peaksime kindlasti jätkama nende äh, toetamist. ma ei tea, kas siin on kolleege veel, kes osalesid missioonil ja kes tahaksid sõna võtta, igal juhul minu poolt suur tänu suur tänu teile, härra Kaller. härra Pantseri on tegelikult järgmisena nimekorras, aga saalis teda ei ole. ta on Maagrebi riikidega delegatsiooni esimees. aga tuleb kohe tagasi, nagu ma saan aru. meil on võimalus sellest asjast äh, veel kord rääkida kahekümne kolmandal novembril ja kahekümne kaheksandal detsembril on presidendivalimiste voorud, kaks tuhat viisteist me kindlasti saame kogu selle asja kohta veel arvamust vahetada ja räägite kogu sellest protsessist ja tegelikult Tuneesia peaks olema suureks eeskujuks, äh, ilmalik riik, demokraatlik riik, inimõigusi hindav riik, äh, Liibüaga võrreldes äh, väga eeskujulik. proua Gabriel järgmisena suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada kolleegidele, kes on Mihhail Kaleri juhtimisel käinud seal vaatlusmissioonil, suur tänu tehtud töö eest. ma tahaksin alustada sellest, et me peaksime rõõmu tundma Tuneesia valimistulemuste Ähm, toimumise üle, sellepärast et need toimusid rahumeelses kontekstis, põhiseadusest kinni pidades ähm, ja pärast Jasmini revolutsiooni siis. see on äh, suurepärane võimalus anda demokraatlik võim Tuneesiale, see on eeskujuks ülejäänud piirkonnale ja öö, äh, tänavatel meeleavaldamine asendus nüüd siis öö, äh, valimiskasside juures meeleavaldamisega. aga millest ma tahaksin rääkida, kõigepealt öö, ähm, Äh, valijate äh, valimishoogsuse tõstmiseks, äh, see töö, mis selles valimisnimekirjade osas ära tehti, on suurepärane, rohkem kui miljon inimest lisati nimekirjadesse. see kampaania aitas kaasata naisi ja noori äh, Äh, ilma nendeta me ju teame, ei ole võimalik stabiilne ja robustne demokraatia. täna see küsimus tuleb tõesti küsida, on see, et kuidas siis valimisosalust kui sellist tõsta, sellepärast et valijate baas iseenesest oli äh, väga korralik ja oleks võinud olla valijaid rohkem kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis nüüd puudutab äh, Tuneesia ametivõimude suutlikkust valimismehhanismid paika saada, nad suutsid seda, väga keeruline on see protsess tegelikult, seda tehti väga kiiresti, see on väga julgustav, see on positiivne märk, mis meieni sealt jõudis ja see kindlasti viitab, viib ka selleni, et me saame demokraatliku valitsuse ja parlamendi kokku, kes suudavad võidelda nende probleemidega, mis on Tuneesia ees ja noorte tuur, no, suur tu, tööpuudus, see on problemaatiline Äh, jätkuvalt ja ma tahaksin äh, tervitada ka seda, et naiste ja meeste vahelise võrdsuse seadusandlus on vastu võetud, kuigi seal ei saavutatud kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga võrreldes eda, erilist edasiminekut, kuid sellegipoolest äh, Äh, selle rakendamine äh, suju, äh, läheb ja loomulikult me peaksime pidevalt enda käest küsima küsimusi, kuidas Tuneesia poliitilises elus naisi rohkemgi kaasata. aga lõpetuseks julgustav Tuneesia demokraatiat, arvestades need valimised, aga kõik ei ole veel võidetud, korras. me peame nüüd jälgima seda, et uus poliitiline võim selle proovi perioodi läbib ja tõestab ennast, et äh, ei tekiks äh, bipolaarsus selles mõttes, kus osalt siis äh, üritatakse edasi liikuda, aga reformid jäävad soiku. ma tahtsin rõhuda seda, aga lõpetuseks veel, et Tuneesia tõesti näitena väga-väga julgustab. suur tänu. Õnneks on nüüd saali jõudnud ka härra Panseri ja kõigepealt saabki siis äh, sõna tema ja siis teised. härra Panseri, mina ei ole süüdi. Ähm, meil oli nimelt kuulamine ühe vabaühendusega, kus ma pidin osalema ma olen inimõiguste aastaaruande raportöör seekord, äh, nii et vabandan, et hiljaks jäin, aga mina ei ole süüdi. nüüd suur tänu sõna saamise eest, härra Kaaler äh, ilmselt ütles juba ära kõik asjad, mis äh, väärisid mahaütlemist ta esindas Euroopa Parlament, oli siis selle valimisvaatlusmissiooni jooksul meie mm, vaatlusmissiooni esimeheks ja tõsi see on, et need valimised läksid väga hästi. võib-olla on täna Tuneesias vähem pingeid, kui olid üleval kahe tuhande teistkümnendal aastal, aga need valimised on näidanud äh, läbi vaatlusmissiooni sõnad, et need ähm, valimised läksid rahumeelselt ja erakonnad äh, said äh, vabalt esitada oma manifestid, oma pro-, valmisprogrammid, kedagi ei takistatud, nii et äh, tegemist on tõesti Tuneesia jaoks ilmselt väga olulise pöördepunktiga ja on täiesti õigustatud, et me anname sellele protsessile oma positiivse hinnangu. tahaksin teha aga paar lisamärkust. kõigepealt äh, Tuneesia pärast neid valimisi ja loomulikult ka pärast äh, kohe tulevaid äh, presidendivalimisi peavad hakkama stabiliseerimisprotsessi toestama see on oluline kahel põhjusel. tegemist on väikese riigiga, kuid on terve regiooni jaoks äh, mõõdupuuks kujunenud. nagu te teate, Euroopa äh, rahvas äh, esialgu lootis väga palju sellest Araabia kevadest, aga asjad ei läinud lõpuks nii, nagu meie eeldasime, et nad lähevad et on väga oluline, et Tuneesia seda väga positiivset rolli mängib. see näitab seda, et äh, selle Araabia kevade taga siiski olid väga head põhjused ja et kogu see seal saavutatu ei läinud lörri. me peame positiivsetele asjadele viitama. nüüd vaatlusmissiooni kohta, ega mul ei olegi siin eriti midagi lisada valimisprotsess läks väga hästi, me peame konsolideerima demokraatlikku protsessi ja, ja see demokraatlik protsess muidugi sai nüüd tuge eh, seal nendest valimistest. järelmõjud on sellel kindlasti ka majandusliku olukorra parandamisele, praegu on see olukord seal üsna kehv ja see on üks esimesi suurimaid eh, proovikivisid, mis selle uue režiimi ees seisab, nii et eh, suur tänu veel kord ja suur tänu härra Kaalerile, kes vedas meie missiooni ja suur tänu kõigile, kes osalesid selles. suur tänu, härra Pantseri. ega ma teid ei äh, nahutanudki siin äh, tegelikult enne äh,, et hiljaks jäite. ootasime lihtsalt teid, muud midagi. proua Veržia, suur tänu, ma ei hakka nüüd kordama seda, mida härrad Kaaler ja Pantseri juba ütlesid, ma olen suures osas nõus nendega. tahtsin aga rõhutada paari asja jah, ma tõesti arvan, et eh, Tuneesia on nüüd eh, ühe suure etapi läbinud, eh, ma ei hakka kordama seda, mida öeldi selle kohta, et valimisnimekirjades oli üle miljoni valija rohkem kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga ühte asja tahaksin selles osas veel öelda, nimelt, et et äh, meid kõiki jahmatas natukene see, et noored inimesed jäid valimistest kõrvale. see on natukene kehv äh, signaal ja tuleb olla valvas äh, kampaania, kampaania sujus rahulikult, mõned isegi ütlesid, et natukene liiga rahulik oli see, et ka see on tegelikult öö, üsna palju ütleb selle kohta, mis toimus. seda kampaaniat domineerisid kaks suurt erakonda kes lõpuks tulid ka nendest valimistest kõige paremini välja, aga suhteliselt lõhestunud oli see debatt, räägiti nendest küsimustest, mis tõesti on huvipakkuvad Tuneesia rahvastikule ja see võib olla äh, teinekord aga oli liiga detailne ja mõned jäid võib-olla sellepärast kõrvale nendest valimistest. islamistlik, ilmalik äh, debatt tegelikult äh, pärssis majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste üle peetavat debatti ja see äh, tegelikult natukene seda kampaaniat ka varjutas nüüd äh, järgmine küsimus, mille osas tuleb palju tähelepanu pöörata, nimelt meedia. Äh, Tuneesia meediamaastik äh, ei ole praegu päris optimaalne. meedia pluss raha. selle tulemusena jõudis kolmandale kohale suhteliselt problemaatiline erakond, aga praeguses olukorras jah, meedia ja raha koostöö sellele tuleb, ähm, sellesse tuleb võib-olla natukene investeerida, vaadata. nüüd ähm, kaks erakonda kolmest ähm, suudavad poliitiliselt ka koostööd teha, ei ole enamust ühelegi erakonnale üksi, seda enamust on ka väga raske koondada, aga võib-olla me tuleme välja nendest steriilsetest debattidest tänu sellele olukorrale, aga nagu ma ütlesin, me peame olema valvsad. arvestades ka seda, et äh, tulemas on ähm, presidendivalimised, esimene tähtaeg siis kakskümmend kolm november, see on märkimisväärne, seni pole keegi seda öelnud nimelt ähm, Ennada ei esitanud mitte ühtegi äh, kandidaati presidendivalimistele nii et see poliitiline mäng Tuneesias kujuneb ilmselt järgnevatel päevadel üsna keeruliseks. aga et ma nüüd päris pessimismi, pessimistina siin eh, ei kõlaks, arvan ma tõesti, et Tuneesia on näiteks kogu piirkonna jaoks, tegemist on demokraatlikus eh, üleminekus oleva riigiga ja, ja sellepärast, et tegemist on üleminekuga, on kaasanud ka neid probleemile, millele ma viitasin, nii et äh, valvsust äh, paluksin äh, valvsust institutsioonide ülesehitamise osas, aga ka meedia rolli osas. politsei ja kohtusüsteemide reform peaks meil olema tähelepanu all ja Tuneesia ühiskonna kaasamine nendesse protsessidesse. Tuneesia on selles piirkonnas üks nendest riikidest, kus kodanikuühiskond on kõige paremini võib-olla organiseerunud ja seda ainult tänu ühi- ähm,, vabakondadele äh, on olukord täna selline, et, et need valimised nii rahumeelselt ähm, möödusid. suur tänu! suur tänu. järgmisena saab sõna härra Preida. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada meie kolleegidele, kes Tuneesias käisid neid valimisi vaatlemas Mihhail Kaaler äh, ütles täiesti õigesti, nad on ära teinud suurepärase töö. Need valimised kulgesid hästi. nagu aru saame, korralduslikust poolest probleeme ei olnud. ning see iseenesest on ju positiivne. juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal läksid need valimised hästi, Mihhail Kaller oli ka siis Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni esimehe kohal ja kõik läks ka tollal hästi nii et valimiste korraldamisega neil probleeme ei ole. aga nüüd? nii nagu kolleegid ka ütlesid, üldvalimised on ainult esimene etapp, esimene osa selles protsessis, tulemas on presidendivalimised eh, novembri lõpus, esimene voor ja ilmselt ka teine voor vahetult enne jõule Äh, eelmine kord äh, oli selge. Äh, meil oli üks kandidaat, kes sai väga selge enamuse teiste ees ja võitja erakond siis nii-öelda neelas alla kaks suurt erakonda nüüd ilmselt läheb ka samamoodi, aga alati nende väikeste erakondade jaoks see ei päädi hästi. Enade ja Nida Tunessi vahel on täna aga tasakaal ja see on uus olukord. no vaatame, mis tuleb välja. kes saab enamuse? eriti olukorras, kus Enada väidetavalt üldse ei seagi kandidaati, see on võimalik. praegu me oleme näinud, et, äh, et poliitiline maastik on väga-väga killustunud olnud Tuneesias, vaatame, mis edasi saab. Äh, Nade ja Nida Tunesi vahel on äh, olnud tõesti väga-väga suured lõhed ja väga raske on äh, enamust ilmselt parlamendis üldse kokku panna, kuna see maastik on nii killustunud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli peamine küsimus oli, et kas on võimalik seda, et valitsusse tuleb mõõdukas islamistlik erakond. nüüd äh, on siis äh, küsimus selles, et milline enamus luuakse Nida Tunesi ümber, Nida Tunes on uus äh, allianss, äh, ainus, äh, mis neid alliansi osasid omavahel aga liidab, on see, et nad on kõik ilmalikud. nii et midagi muud neid eriti ei liimi kokku, nii et poliitilises mõttes on need erakonnad kõik väga erinevad. aga nagu juba öeldi, vaatame, mis saab pärast presidendivalimisi, siis selgub selgemalt see, et kas Ennada jääb opositsiooni või äh, kujuneb välja, nii nagu mõned ütlesid, juba suur koalitsioon, äh, kes saab siis äh, parlamendis väga-väga suure enamuse. niisiis muudaks olukorda sellest, nagu see oli kolm aastat tagasi. suur tänu, härra Preda ja sõna saab härra Tang. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin ütleb härra Kaan. Ähm, suur tänu kolleegidele, kes selle suure ära on teinud ausalt öeldes äh, need muutused, mis Tuneesias aset leidsid, on justkui ähm, sõõm värsket õhku äh, ja minu meelest on väga julgustav see, et kõik erakonnad tunnustasid valimistulemusi ja see juba iseenesest on väga, väga julgustav. veel, mis minu meelest oli huvitav oli see, et üks erakond, kes pidi olema poliitiliselt islamistlik erakond, kuidas nemad nüüd seda olukorda praegu haldavad? ja see, kuidas nad neid asju ajavad, võib-olla peaks õpetama nii mõndagi Lähis-Ida islamistidele. nii et eh, head eeskuju oli meil hädasti vaja ja see see võiks olla. et kuidas äh, islamistlik erakond võib äh, väga positiivset rolli mängida demokraatliku protsessi edendamisel. paari sõnaga räägiti juba sellest siin, sellest, et noored inimesed ähm, ei läinud valimiskasside juurde, see äh, on natukene pettumust valmistav tõesti, sest noored on ju meie tänapäev ja tulevik. aga küsimus naiste osaluse kohta jah, valimised küll korraldati, aga ega demokraatia ei seisa ainult valimiste eest. kas on, on, on midagi äh, teile öelda ka institutsioonides demokratiseerimise kohta? ma olen uus rahvasaadik teie seas ja ma tahaksin ähm, täpsemalt teada, et millist lisaabi me neile anname tagamaks see, et need demokraatlikud protsessid, mida nad praegu läbivad, äh, ka ühiskonnas äh, juurduksid selleks, et Tuneesias tõesti saaks mudel ülejäänud Lähis-Ida piirkonna jaoks. suur tänu. härra Postinaru järgmisena, palun. Gracias, president, colleagues, shortly for.... suur tänu, kolleegid, teen lühidalt. kõigepealt äh, Tuneesia on näidanud, et tegemist on riigiga, mis pärast äh, revolutsiooni on endiselt stabiilne. seal ei ole olnud äh, islamistide rühmituste olulist mõju. teiseks, valimised toimusid äh, positiivses äh, atmosfääris rahumeelselt ning Äh, äh, selles piirkonnas äh, teist sellist näidet ei ole. selle asemel, et püüdes lõputult teisi õpetada, peaksime tegelikult nägema seda, et Tuneesia on muljetavaldavalt hästi toiminud, arvestades neid pingeid, mis seal olid. teiseks, oluline on see, et suhete tugevdamine Euroopa Liidu ja Tuneesiaga on põhimõtteline, oluline, see on äh, kuna tuneeslased tahavad, et äh, Euroopa oleks rohkem kaasatud ja äh, toetaks demokraatlikke protsesse, Euroopa Liidul on palju ära teha selleks, et Magribi piirkonna jaoks demokraatlikku mõju avaldada. Tuneesia Maroko ja teised riigid, äh, me peaksime <clears throat> silmas pidama, et me saame mitte ainult äh, õpetada neid, vaid äh, toetada, pehmendada islami rühmituste mõjuvõimu ning samas niimoodi levitada stabiilsust kogu regioonis. Ben Ali varad, mis on olnud Euroopa Liidu liikmesriikides ja jällegi äh, mit-, selle asemel, et õpetada teisi, peame me tegelikult vaatama iseendale näkku, kas me tahame äh, hoida neid varasid Euroopa Liidu riikide pankades. me ei taha äh, mitte ainult äh, äh, Euromed äh, selles, sellel kriitilisel äh, ajal peaks mitte ainult äh, töötama Euroopa regiooni stabiliseerimise nimel, vaid ka tuvastama, kuidas oleks võimalik väga ebastabiilseid riike stabiilsemaks muuta, näiteks Liibüat ja teisi, mis vajavad praegu ühtset koostööd Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel ning nende riikide äh, rühmaga, mis väga hästi nendel kriitilistel ajahetkedel on toiminud. Äh, kiidan äh, Tuneesia rahvast, et nad on läbinud selle katse väga edukalt ning kutsun üles, et me peaksime õppima oma Tuneesia sõpradelt selles osas, mida tulevikus peaks ette võtma, aitäh. suur tänu, härra Kaaler, palun. suur tänu, härra esimees, kokkuvõtteks ja vastates küsimustele, mida on kolleegid tõstatanud. esiteks jätkuv koostöö. ma arvan, et väga laiapõhjaline konsensus on selles suhtes olemas. meie parlamendis meil on äh, ÜRO agentuuri kaudu olemas juba äh, taotlus äh, jaanuari teiseks pooleks või veebruari esimeseks pooleks Tuneesiasse konverentsile tulla ning äh, konverents puudutab poliitiliste fraktsioonide moodustamist. Äh, Tuneesia parlament on äh, sellise palve esitlenud, esitanud ning nad tahavad meie käest õppida, kuidas fraktsioonides töö käib ning kuidas organiseerida fraktsioonide sees ja üleselt tööd. ning see on juba planeeritud uueks aastaks mis puudutab äh, naiste osalust, äh, siis äh, kui ma õigesti mäletan, siis ISI valimiskomisjonist öeldi, et naisi on veidi rohkem registreeritud kui mehi. ka kodanikuühiskonna poolt oli naiste osalemine akti-, aktiivsem. võib-olla midagi Äh, nii et kogu protsessi jooksul äh, oli tegelikult vabakonna poolt äh, naiste aktiivsus väga tugev, mitte ainult valimiste eel, ähm, vaid ka varem juba valimispäeval endal ei jagatud hääletamist naiste ja meeste jaoskondadeks äh, ma ei tea, kuidas täpselt arvud nüüd olid, aga mulle ei tundunud, et naisi oli valimas vähem. Äh, partei nimekirjas oli kohustus, et äh, kordamööda oleksid naised ja mehed nimekirjas ja et oleks vähemalt viiskümmend protsenti naisi. valimissüsteem oh, oli veidi teistsugune eelmine kord, kui meil oli ainult üks äh, suur partei valimisjaos äh, ähm, piirkonnas, kus äh, kümme kohta oli vaid võimalik saada, kujutate ette, kui palju hääli peab saama partei. nii et eelmisel korral oli siis ainult üks partei ja enamasti tippkandidaadid olid seal nimekirjade tipus olid mehed, siis eelmisel korral oli nelikümmend neli kuni nelikümmend viis äh, naist äh, nahtast, mis oli kõige suurem partei. nüüd aga äh, on süsteem teistsugune ja ma usun, et palju rohkem on naisi valitud ning kahest suuremast parteist ainult kaksteist protsenti naistest olid äh, siis äh, nimekirjade ülaosas, aga äh, uus valimissüsteem ning kaks suurt parteid ja uuem kohtade jaotus viib selleni, et uues parlamendis on naisi rohkem. aitäh! Muchas gracias. Bueno, como he dicho antes, seguiremos debatiendo sobre ello. Yo creo que este Parlamento. Suur tänu ma olen kindel, et see debatt jätkub, ütleb härra esimees ja ma arvan, et see ongi parim võimalik viis, kuidas toetada stabiilsuse loomist Põhja-Aafrikas. nüüd on meil viimane päevakorrapunkt äh, Euroopa Liidu Vahemere kokkulepe, üksteist november on äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja raportöör räägib meile menetlusest. aga kuna komisjoni esimeest ei ole ennast kohal, siis ma ei tea, kas härra Panseri tahaks midagi öelda. Äh, jah, äh, kuna tegemist on äh, tehnilise nõusoleku andmisega, et arvesse võetaks Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga ning laiendada äh, neile kahele riigile juba äh, olemasolevaid äh, kokkuleppeid. et arvesse on vaja võtta äh, Euroopa Liidu toimimise äh, lepingu artiklit kakssada kaheksateist ja teisi artikleid näiteks. nii et äh, tegelikult kokkuvõttes rohkem midagi ei olegi öelda. ja ajaplaanist veel. üksteist november äh, on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg esimesel detsembril. hääletame siinsamas komisjonis ning täiskogu hääletus toimub jaanuaris kaks tuhat viisteist. kas on veel äh, sõnasoovijaid selle raporti teemal? Tenemos el honor de tener al embajador de Túnez. Eh, Merci, monsieur. Meil on au, et Tuneesia suursaadik on kohal. Suur tänu. kuuskümmend kaheksa naist on valitud, sada kuuskümmend kaheksa naist, vabandust, natukene rohkem kui nelikümmend protsenti eh, kohtadest on siis naistel. suur tänu sulle märkuse eest, see on eh, meie, see oli kindlasti meile huvitav, kui kellelgi rohkem midagi ei ole kommenteerida, siis eh, tuleme viisteist kolmkümmend uuesti kokku.